Liidu eelarve ning arengufondide eelarvete, e-, eelarvete täitmist, Euroopa Investeerimispanga tegevust, kulutõhusust, kontrollida on samuti meie ülesanne. samuti on ülesanne võidelda pettuste vastu, seega ülesandeid on meil palju. loodetavasti saavad meie töösuhted olema head, sest kõikide nende teemadega soovime ja peame me ka tegelema. meie oleme hästi ette valmistanud öö, äh, oma töö, me tahaksime teid tänada, äh, et te vastasite kõigile meie kahekümne viiele varasemale küsimusele. Äh, suur tänu teile selle eest ning ma annangi sõna uuesti esimehele tagasi. suur aitäh ja päevast vabuda Eh, juriidiliste küsimuste komisjonis, palun. president, dear colleagues uh.... aitäh, head kolleegid, ma tahaksin ütelda eh, õigusasjade komisjoni nimel seda, et meile valmistab suurt headmeelt täna tervitada siin volinik Oettingeri. Teie uus portfell katab muuhulgas ka personaliküsimusi ning ma tahaksingi pöörduda teie poole sooviga, et äh, värbamisel lähtutaks väga kõrgetest standarditest äh, ning tagataks turvaline töökeskkond muuhulgas. nagu te teate, õigusasjade komisjon on vastutav samuti äh, vaba, avatud ja sõltumatu Euroopa Liidu administratsiooni eest ning personalieeskirjades kakssada üheksakümmend kaheksa ning kolmsada kuuskümmend kuus on see samuti ära toodud. nii et õigusasjade komisjon ootab äh, põnevil nende küsimuste arutamist teiega täna ja ma olen veendunud, et need arutelud saavad olema väga viljakad. Merci, la parole est maintenant. aitäh ja nüüd saab sõna volinik Oettinger. kümme minutit, palun. Monsieur le president, Artui, ah Frau Präsidentin eh härra esimees, proua Kresle, härra Svoboda, austatud äh, saadikud, kõigepealt tahaksin äh, soovida head uut aastat teile, teie äh, lähedastele ja kaastöötajatele. kui ma kaks aastat tagasi siin teie ees istusin ja mind, mind määrati digitaalmajanduse volinikuks siis esitasin ma väga selge tegevuskava ning tuleb tunnistada, et suur osa sellest digitaalpoliitika ning digitaalmajanduse euroopalikustamisest on ka ellu viidud ning kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal tegeleb parlament koos nõukoguga suure hulgaga selle valdkonna õigusaktidest. aga nüüd siis eelarve ja äh, personal. ma tahaksin tänada selle arvamuste vahetuse eest ning kavatsen teiega ausalt koostööd teha. tuleb tunnistada, et kuna ma olen jurist eh, ning eh, eh, ka ettevõtja, huvitavad mind eelarve ja personaliküsimused väga palju. juht, töötasin Baden-Württembergis kakskümmend kuus aastat, viis aastat olin sealse liidumaa peaminister. meie eelarve oli umbes äh, viiskümmend miljardit eurot. Äh, me, me pidime juhtima äh, oma politseid ja muid riigiameteid, meie alluvuses töötas kakssada kolmkümmend tuhat inimest. viimases seitsme aasta jooksul olen ma tegelenud Euroopa ühendamisrahastuga, digitaalprojektidega, ka e-, elektri ja gaasi teemadega ning palju kui sellest on seotud sellega, millega tegeles e, endine eelarvevolinik härra Levandovski ning e, teisedki eelarvevolinikud seega mul on kogemusi, aga ma tean, et äh, ka igas kolmes teie komisjonis on professionaalid. seetõttu kinnitan ma teile, et mind huvitab väga äh, sisukas läbipaistev dialoog järgmistel aastatel, tagamaks tõhus Euroopa eelarve ning äh, läbipaistev personalipoliitika. eelarve on kõige tähtsam see kehtib iga demokraatia puhul, nii vanade demokraatiate nagu Prantsusmaa ja Inglismaa kui ka noorte demokraatiate puhul. eelarve näitab meie ambitsioone. parlament koos nõukoguga vastutavad eelkõige just parlamendi eel, eelarve, selle täitmise ja selle täitmise kontrollimise eest samamoodi nagu riiklikud ja regionaalsedki parlamendid üle Euroopa seda teevad. nüüd personali teema. meie töötajad on maailmaklassist, me peame tagama selle, et nende motivatsioon, kvalifikatsioon, kogemused, koolitus oleks piisav meil on vaja parimaid ja helgemaid päid meie institutsioonidesse, parlamenti, nõukogusse, teistesse institutsioonidesse ja ka loomulikult komisjoni. ma arvan, et meil on head inimesed tööl. ning meil on võimalus parimaid päid kõikidest liikmesriikidest siia meelitada, aga me peame hoolitsema selle eest, et, et me võtame arvesse ka Äh, tööturu olukorda, äh, seda, mida pakuvad eraettevõtted, seega me peame olema atraktiivsed äh, kõige parematele meestele ja naistele. meil on vaja aktiivset personalipoliitikat, me peame tegema endast, tegema kõik selleks, et inimesed saaksid olla mobiilsed, et nad saaksid ennast edasi harida me, me öö, soovime saavutada selle et, et nelikümmend protsenti meie personalist pärineb juhtivatelt kohtadelt kahe, aastaks kaks tuhat üheksateist. samuti me, me peame tagama siis, et juhtivatele kohtadele jõuab nelikümmend protsenti naisi. me peame parandama kaasatavust selleks on vaja tarvitusele võtta kõik vajalikud meetmed, meetmed, me peame tagama äh, võrdsed võimalused äh, äh, kõikide töötajate vahel ning välistama igasuguse diskrimineerimise. see puudutab nii naisi kui ka LGBT inimesi, ma mõistan teie muresid selles küsimuses ning me peame tagama iga, täieliku õigluse ning vabaduse diskrimineerimisest alla kuue protsendi meie kogu eelarvest läheb personalile, aga on ikkagi teada, et ka personalisektoris on võimalik tõsta tõhusust, vältida ka liigseid kulutusi, parandada töö tõhusust. seetõttu soovib komisjon vähendada seda osakaalu viie protsendini Euroopa eelarvest. samas ei tohi ohtu sattuda meie personali suutlikkus ülesandeid täita. oluline teema on siin ka Brexit koos Michel Barnier'ga soovin ma teha koostööd, mis puudutab andmetevahetust personali küsimustes, tagamaks öö, öö, seda, et komisjonis saaksid Briti ametnikud ka öö, õiglastel alustel edaspidi töötada ning et öö, maksed Suurbritannia õiglased. soovin öö, avalikult rääkida ka sellest kriitikast, mida teie poolt minu suunal on tehtud viimastel nädalatel. tuleb, ma kinnitan, et ma olen isiklikult täiesti sõltumatu erinevatest öö, lobirühmadest, mul ei ole ei energiasektoris, autosektoris ega digitaalsektoris mingisuguseid aktsiaid ning ma olen valmis kõikide nende meeste ja naistega äh, rääkima äh,, kes suudavad mulle edastada ekspert, äh, uusi ekspertteadmisi. Äh, digitaalmajanduses on meil startupid, VKE-d äh,, E, euroopalikud, Euroopa ettevõtted ning Euroopa välised ettevõtted, kellel kõigil on huvi digitaalse turu vastu. ma olen üritanud oma töö raames nende kõikidega kohtuda olen üritanud kohtuda nii saadikute, kodanike, ettevõtete esindajatega, kui volinik peab nendega kohtuma, siis ta peab seda ka tegema ning kavatsen seda ka äh, edaspidi teha, ma kavatsen ära kuulata kõik, kellel on legitiimsed argumendid. Äh, aga need ei tohi kuidagi kõlvatult mõjutada minu edasisi otsuseid. mis puudutab äh, minu poolt oktoobris Hamburgis öeldut siis äh, kinnitan veel kord, mul ei olnud mingisugust kavatsust oma sõnadega kedagi solvata. ning ma vabandan täielikult selle eest. nüüd eelarvepoliitikast lühidalt. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve puhul peame me tagama, et see kiiresti vastu võetaks ning et mitmes, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaade samuti äh, võimalikult kiiresti toimuks. me valmistame äh, paralleelselt ette ka kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarvet, aga oluline on teiega koostööd teha just järgmise finantsraamistiku alal. me peaksime juba selle aasta esimesel Äh, juba selle aasta esimesel poolaastal kavatsema välja tulla oma prioriteetidega, see puudutab, äh, see on seotud ka Monti raporti ja oma vahendite teemaga loomulikult. ning nüüd äh, pärast seda lühikat, lühikat sissejuhatust olen ma valmis põhjalikumalt vastama teie küsimustele. suur tänu, lugupeetud volinik! ja nüüd annan ma sõna kolleegidele kes on sõna soovinud ja kõigepealt saab sõna Jose Manuel Fernandez, kolm minutit vastuse, küs-, küsimuseks ja vastuseks. suur tänu, lähen üle portugali keelele. aitäh. eelkõige sooviksin ma tänada volinikku prioriteetide selge analüüsi eest ma sooviksin äh, teda äh, tänada selle eest, et ta ütles, et ta hakkab töötama käsikäes Euroopa Parlamendiga. selge on see, et tal on väga palju kogemusi, äh, mis puudutab eelarvega seonduvaid küsimusi. minul on küsimus maksete kohta ja probleemide kohta, mis meil võib tekkida maksetega. mis on teie seisukoht, meil on seitse koma kaks miljardit eurot viitan siin äh, täitmata maksekohustustele, üheksakümmend protsenti äh, detsembris, kaks tuhat kuusteist oli see üheksakümmend kaheksa, ma räägin siin eelarve täitmisest, üheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend protsenti, ehk siis kui meil on hiljem probleem, siis mis on äh, teil kavas äh, sest Euroopa Liit peab säilitama usaldusväärsuse ja maksed tegema, peab äh, oma kohustusi täitma. me peame tagama selle, et äh, need kohustused kodanike ees oleksid täidetud ja ma arvan, et sel aastal on, saab meil olema palju raskusi palun, härra volinik, üks minutit kakskümmend sekundit vastamiseks. struktuurfond. tõukefondide mõju meie infrastruktuurile, noortele kodanikele, maapiirkondadele, väikeettevõtetele on hindamatu. kõik regioonid ja kõik öö, riigid saavad sellest kasu ka näit-, näiteks Portugal eelkõige sellel, eelmisel aastal. seetõttu mõistan ma seda probleemi. kahe tuhande kolmeteistkümnenda, neljateistkümnenda aasta probleeme vaatasime me, me juba komisjonis ning äh, parlament on meid pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aastat kogu aeg toetanud äh, selles, et need hilinenud maksete, hilinenud maksete probleem vähemalt pärast kahe tuhande kuueteistkümnendat aastat laheneks. ning järgmise äh, raamistiku ajal tuleks seda probleemi vältida. me peame andma endast parima, et järgmine finantsraamistik äh, ei jõustuks viimasel, äh, ei, et seda ei võetaks vastu viimasel jõu, äh, päeval ennem selle jõustumist. Äh, siis saab neid, nende programmide paikapanemisega ka varem tegeleda. tuleb anda endast parim, et projektid esitataks võimalikult varakult ning me peame suurendama ka paindlikkust, andma endast parima, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kaheksateistkümnenda aasta vabad vahendid oleks juba kaheksateistkümnendal, üheksateist, üheksateistkümnendal, kahekümnendal aastal vabalt ka kättesaadavad. proua Toma, palun. suur tänu, esimees, lugupeetud volinik meil on Euroopa Liidus väga palju äh, probleeme, me kõikjal kritiseeritakse meid, meie kodanikud ei ole rahul äh, läbipaistvuse puudumisega, tõhususega institutsioonides ja meie vastutus on äh, taastada usaldus Euroopa Liidu suhtes. kas te usute lähtuvalt sellest kontekstis, et ja selle sõnavõtuga, mis teil on, kas see on tegelikult kohane, kas see portfell on vastav äh, ja kas te suudate selles osas midagi ära teha? kas te leiate, et teil on täielik vajalik legitiimsus äh, eelseisvaks aastaks, mille me arutame tulevast ähm, Äh, eelarvet ja ka mitmeaastast finantsraamistikku. mida te arvate parlamendi seisukohast, mis puudutab mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamist ja kas te olete valmis meid toetama nõukogus, aitäh! Bei der Midterm-Revision mis puudutab äh, vahearuannet, siis lähipäevadel on meil vaja lahti saada blokaadist nõukogus. ning selleks on meil vaja iga tasandi kontakte hoida nendega. parlament ja nõukogu peavad meie abil ju otsuse vastu võtma. ning meie eelarve kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani peab olema väga hästi põhjendatud. samas olen ma realist. meil on vaja võimalikult kiiresti jõuda ühele meelele parlamendi ja nõukogu vahel nendes läbirääkimistes. nõukogu öö, ju soovib, nii nagu teiegi, seda ülevaadet öö, kasutada selleks, et teiega kompromissini jõuda. Euroopa Liidu mis puudutab Euroopa Liidu eelarve küs-, alast küsimust, siis sellele saan ma vastata hiljem. ma kavatsen teiega öö, öö, sügavalt koostööd teha, et tulla vastu ka teie ootustele, et meie eelarvepoliitika oleks pädev. võtan arvesse ka oma e, eelkäijate tööd, kes on komisjonis olnud väga edukad. härra Depre, palun tere tulemast, lugupeetud volinik, minu parimad soovid teile. nagu te teate, siis sel nädalal kõrgetasemeline omavahendite töörühm teeb oma lõpparuande avalikuks. Euroopa Parlament Äh, annab heakskiidu uuele süsteemile. kirjalikes vastutes ütlesite, et tõeline väljakutse on see, et liikmesriigid seda süsteemi heaks kiidaksid, teil on õigus. selge on see, et ei ole võimalus seda saavutada, kui komisjon head ettepanekut ei koosta, sellest tuleneb minu küsimus kui siin ei ole mingisuguseid piiranguid või ajapiirangud, siis kas te võtate kohustuse teha komisjoni poolt ettepaneku kaks tuhat kaheksateist aasta esimeseks jaanuariks, kus oleksid konkreetsed ettepanekud omavahendite ta-, tarbeks ja lähtudes sellest ettepanekust. ja teine küsimus, komisjon tegi hiljuti Dublini ettepaneku läbivaatamise kohta teatud liikmesriigid äh, keelduvad aga nendest muudatustest, kas seal on ka mingisugused äh, teod nende suhtes, kes neid ei äh, plaani täita nüüd või mingid trahvid, siis kas oleks võimalik tulevikuks ette näha mingisugune osa sissemaksetest, mis on seotud struktuurivahenditega, et oleks võimalik kaasrahastada vajalikke meetmeid meet, selleks, et äh, vastu võtta ja, ja teha kõik vajalikud toimikud põgenike tarbeks. härra volinik, palun. Äh, härra Debre, ma tänan teid mõlema küsimuse eest. kõigepealt Monti raport. eile lugesin seda esimest korda, seal oli äh, üheksakümmend väga kvaliteetset lehekülge. ma arvan, et nüüd on õige hetk paika panna uus äh, Euroopa eelarve sissetulekute pool. esiteks äh, selleks, et äh, siis me saame ette valmistada järgmist finantsraamistikku ning teiseks, kuna meil on vajadus uute sissetulekute järele. kolmandaks, kuna Brexit muudab Euroopa eelarveraamistikku ning Monti raport ja äh, Äh, Monti komisjon ei olnud ju äh, ainult parlamendi või komisjoni soov. seda soovisid äh, detsembris kaks tuhat kolmteist kõik institutsioonid, ka nõukogu aga samas me ei tohi lihtsalt seda dokumenti nüüd arhi-, arhiivi panna. ning me peame tagama, et nõukogu oleks ka valmis süsteemi parandama. siin on erinevad võimalused, näiteks energia maksustamine, CO kahe maksustamine ja nii edasi. ning ma olen valmis terve parlamendiga avatud debatti pidama selle raporti üle, mis puudutab kvoote, siis ma olen nõus nende struktuursete meet-, meetmetega näiteks selleks, et ehitada elamuid põgenike jaoks, see võib olla päris hea mõte. härra Kölmel, palun. aitäh, härra esimees. aitäh, härra Oettinger, et te siia täna tulite, mul on üks konkreetne eelarvealane küsimus. me teame, et britid lahkuvad Euroopa Liidust Öelge konkreetselt, äh, kas te arvate, et Euroopa Liidu eelarve jääb sama suureks ning kui jah, siis äh, kas need äh, panused eelarvesse peaksid suurenema? teine küsimus on üldisem. ma usun ja eeldatavasti teie ka, et Euroopa Komisjon läbi volinike peab ühiselt kandma vastutust kogu selle eh, temaatika eest, millega komisjon tegeleb. eelkõige kaitseb e-, Euroopa Komisjon Euroopa lepinguid ning me kõik teame, et väga sageli neid aluslepinguid ka rikutakse. Maastrichti ja Dublini lepingud pole sageli seda paberitki väärt, millel nad on kirjas. nüüd on meil uus panga, pankade määrustik ja It äh, Itaalia Monte del Paschi jaoks pidi seda nüüd esimest korda kasutatama, aga jällegi rikuti seda. ma küsiksin teilt, härra volinik, mida teie isiklikult öö, äh, öö, äh, kavatsete selles küsimuses ette võtta? finants, e-, eelarve ja panga, pankade reeglistikud, mille parlamendi nõukogu on vastu võtnud, on meie kõigi jaoks kohustuslikud see puudutab äh, laenukoormat, äh, uusi laene, äh, see kehtib pangandussektori kohta ja nii edasi. komisjonis toimuvad väga intensiivsed nõupidamised ka koos Eurogrupi nõukogu ning ka parlamendiga, kolleeg Dombrovskisega ning ka komisjoni presidendiga tegeleme me sellega tuleb tagada, et meil on olemas piisav paindlikkus reeglites, aga see, see ei tähenda, et reeglit võiks rikkuda. meil on vaja mõistlikku eelarvepoliitikat Ühendkuningriigi sissemaksed olid kuus kuni kümme miljardit iga-aastaselt aga me peame ootama, me peame ootama, millal britid lahkuvad, kas on mingisugune üleminekuperiood, milliseid tingimusi pakutakse. seega nendele küsimustele on vastata võimalik paremini aasta või kahe pärast. siis on küsimus selles, et see, mida netomaksja Ühendkuningriik on maksnud, peaks ülejäänud liikmesriigid siis üle võtma. võib-olla oleks see üks võimalus. Indrek Tarand suur tänu, esimees, lugu, aitäh, lugupeetud volinik, tänaste sõnavõttude eest. kahjuks ei olnud meil väga palju aega eh, võimalik tutvuda, aga ma tunnen teie endist ülemust, härra Ansipit, väga hästi ning arvestades tema isikuomadusi, siis ma vahel mõtlen sellele, kes teist kahest tegelikult on vastutanud meie digipoliitika eest, eriti mis puudutab äh, personali küsimustega seoses selle valdkonnaga. minu küsimus on seoses eelarvega, Euroopa Kontrollikoda on hiljuti öelnud, et me oleme ebaõnnestunud Äh, kliimamuutustega seonduvate küsimustega ja vastavate eelarvevahenditega ja me ei suuda neid eesmärke täita, mis on teie mõtted ja ettepanekud, äh, valmistudes järgmise aasta eelarveks kaks tuhat kaheksateist ja eelarveks ja MFF-i läbivaatamiseks, suur tänu! võin kinnitada, et äh, koostöö härra Ansipiga oli oivaline me saime isegi sõpradeks. teiseks, mina vastutasin kahe peadirektoraadi äh, eest, äh, üks puudutas siis andmekaitset ja teisi õigusküsimusi ning teine siis äh, äh, siseturu küsimusi ning tema oli koordineeriv asepresident. nüüd äh, kliimakaitse. Euroopa Parlamendis ning Euroopa liidus üldiselt äh, ollakse tänulikud, et Pariisi tippkohtumine oli edukas ning nüüd kok-, lepiti kokku selles äh, kahe protsendi eesmärgis, mis peaks olema äh, saavutatav. Euroopa Liidus on meil kahekümne protsendi eesmärk. In-, investeeringutest kakskümmend protsenti peaks minema kliimateema, temaatikasse. see on meie programmiline eesmärk ning ma olen valmis oma personaliga tagama, et äh, saavutataks võimalikult suur läbipaistvus äh, selles, kuidas me saavutame läbi äh, selle kahekümne protsendi eesmärgi infrastruktuuris, läbi rohestamise, läbi tõukefondide. aga samas vastutan ma ka näiteks ehitiste eest tulevikus nii Brüsselis kui Luksemburgis ning ma kavatsen anda endast parima, et nende Euroopa Liidu ette, äh, Euroopa Liidu äh, institutsioonide ehitised oleks võimalikult energiatõhusad äh, ning et energiasäästlikkust peetakse alati silmas. aitäh, nüüd MEF-i esindaja, aga kahjuks ma ei tea, kes sõna võtab, sellepärast et tema nime meile ei saadetud. kas on üks saadik siin, kes soovib küsimuse esitada? tundub, et ei ole. sellisel juhul proua Nirjada. aitäh, eh, minu küsimus on seotud terviklikkusega eh, personaliküsimusest vastutav eh, volinikule tahaksin esitada järgmise küsimuse. võttes arvesse, et poliitiline kliima on praegu habras, stabiilsus on võimust võtmas, võttes arvesse kõiki kriise, mis, mida läbime ja me näeme ka, et Euroopa Liidu vastasus üha elavneb. Eh, kui te mõtlete inimestele, kes vaatavad inimeste peale, siis ma tahaksin teada, kui te räägite ka võrdsusest, siis te ütlesite, et äh, üle viiekümnesed äh, on laisad ja mm, me saavutame oma tipptaseme kuskil neljakümnendal aastal, siis mm, mis te sellest arvate? ma tahaksin natukene rahustamist, sellepärast et teie hakkate jälgima läbipaistvust ja eetikat. Mi-, millist kindlustunnet saate te meile anda selles osas, et te tõesti kõiki oma kohustusi täidate ka täiesti adekvaatselt? Bei der Frage bin ich eigentlich befangen Eigentlich müssten Sie die Mitarbeit- selle küsimuse puhul olema segaduses, te peate äh, selle kohta küsima äh, peadirektoraatide juhtidelt. Baden-Württembergi äh, liidumaa inimestelt võite te minu vaadete kohta küsida, keda, neid ma juhtisin ju aastaid Äh, samuti äh, äh, juhtisin ma paljusid vanemaid töötajaid, näiteks õpetajate puhul. õpetajad küsimus oli siis selles, kas õpetajad peaks, peaksid töötama kuuekümne viienda eluaastani või põlevad nad umbes viiekümne kaheksa aastaselt läbi ning äh, äh, koostöös ametiühingutega äh, tegelesime selle teemaga selleks, et vähendada nende inimeste tööaega, kuni nad lõpuks pensionile lähevad. aitäh, FTD ei ole meile saatnud jällegi kõneleja nime, kas siin on fraktsiooni esindaja, kes soovib sõna võtta? ei ole. sellisel juhul härra Jan Albrecht. komissaru, <clears throat> komisar... lugupeetud volinik, ma tahaksin ütelda, et volinik Georgieva oli äh, tavaks päris tihti siin viibida ning toetada parlamenti oma tegevuses ja me loodame, et teie, härra, äh, olete veelgi tihedamaks külaliseks eelarvekomisjonis. Need äh, minu kaks küsimust. nüüd vastasin finantsraamistiku kohta praeguse läbivaatamise käigus on äh, meil tekkinud mõningaid küsimusi. mis te arvate, millal tuleks alustada läbirääkimisi järgmise raamistiku üle ja millal te tahaksite need läbirääkimised lõpetada? nii äh, üldiselt, milline on teie ajakava? teiseks, Euroopa Parlamendi roll läbirääkimistes on teistsugune kui iga-aastase eelarve puhul. kuidas teie näete siin meie rolli täpsemalt uue mitmeaastase finantsraamistiku ettevalmistamisel? nii et see ei oleks ad hoc tegevus, vaid et tegemist oleks ikkagi süstemaatilise hea ettevalmistusega. parlamenti näen ma täieõigusliku, täiesti öö, võrdselt pädeva institutsiooniga nõukogu kõrval. praegune finantsraamistik lõpeb kahe tuhande kahekümnendal aastal kui Brexit toimub kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, siis on mõeldud, äkki tuleks raamistikku lühendada selle ajani. aga siin tuleks olla ettevaatlik. minu eksperdid ütlevad, et sellega võivad kaasneda suured riskid. komisjon peab teile tegema selle aasta lõpuks järgmise finantsraamistiku ettepaneku see, kas see raamistik on seitse aastat pikk või viis aastat pikk, selle üle tuleb veel rääkida. me peame rääkima sellest, millal see võiks alata, sest Brexiti toimumise aeg mõjutab ju otseselt järgmist raamistikku. aga see on osa meie demokraatlikust raamistikust praegune komisjon tuleb välja ettepanekuga, aga järgmine komisjon vastutab selle vastuvõtmise eest, sama kehtib parlamendi kohta. kui te kahe tuhande üheksateistkümnendal, kahekümnendal aastal uue parlamendina hakkate nõukoguga läbi rääkima aga ma olen valmis teie juurde alati tulema, kui te mind kutsute teie komisjonidesse töörühmadesse või fraktsioonidesse ning need, kes mind ITRES teavad, siis teavad ju, et, et viimase seitsme aasta jooksul olin ma alati valmis teie juurde tulema, ma olen valmis ka proaktiivselt teie poole pöörduma, kui ma leian, et mõni teema parlamendi jaoks tähtis on. Daniele Viotti, palun suur aitäh, lugupeetud esimees, volinik, tere õhtust! kuna te äh, personaliküsimustest ka vastate, siis teilt äh, juba küsiti nende avalduste kohta, mis te olete varasemalt teinud ja mille eest te ka äh, vabandasite LGBT mm, personali kohta siis. aga ma siiski tahaksin selle küsimuse juurde veel tagasi pöörduda Te oma vastustes ütlesite, et lähtute mitmekesisuse kaasavusest eh, ja seda ka just selles konkreetses küsimuses. kas saaksite olla natukene täpsem ja ütelda, eh, mida te silmas peate, milliseid konkreetseid samme plaanite astuda? Eh, samasoolised paarid näiteks, kes töötavad institutsioonides, huvitavad mind ning tahaksingi teada, kuidas te täpselt plaanite sellesse kõigesse suhtuda, sellepärast et et me tõesti sooviksime teada, milline saab olema meie kaastöötajate tulevik, aitäh. ma tean, et äh, proua Georgieva rääkis teiega korduvalt äh, sellest teemast ning ma kinnitan, et äh, nõustun kõik kõigega, mida proua Georgieva äh, selles valdkonnas äh, ette võttis ning äh, kavatsen edasi minna nende algatustega järgmistel nädalatel, millega proua Georgieva välja tuli. ma toon lihtsalt nüüd näite, eelkõige kehtib see selle viie protsendi personali vähendamise kohta, mis tuleb saavutada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul. see puudutab ka äh, naisjuhtide osakaalu tõstmist äh, keskjuhtide äh, hulgas ning samm-sammult liigume me siis selles suunas, et kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta eesmärk täita, see puudutab ka diskrimineerimise äh, Äh, vabadust komisjonis iga mehe ja naise puhul. ning nagu Olav oma raportis öö, äh, öö, äh, ütles öö, Äh, et need sammud tuleb astuda ning ma kinnitan teile, et kõik, mida proua Georgieva alustas, selle viin ma ka lõpule. aitäh, minu fraktsioon palus mul ka teile ühe küsimuse esitada. Äh, kui te vastutasite Baden-Württembergi eelarve eest, siis äh, kindlasti see eelarve omas mõtet kodanike heaks. probleemiks on meil siin aga see, et Euroopa eelarve ei tähenda mitte midagi kodanikele seda seetõttu, et ta on mitmeaastane ning äh, et äh, assigneeringud on ning äh, iga kriisi puhul tuleb leida uusi vahendeid. ja sellest tulenevalt on tekkinud nii-öelda eelarveline galaktika, millel on oma tuumik ja selle ümber tiirlevad arvukate satelliidid. proua Georgieva ka üritasime vaadata, kuidas oleks võimalik muuta eelarve mõistetavaks eurooplaste jaoks. sest et kui me tahame, et Euroopat toetatakse, siis peab äh, Euroopa olema mõistetav ja ka tema, ka Euroopa eelarve mõistetav. kuidas te plaanite äh, seda ellu viia ja kuidas te plaanite tagada seda, et äh, Euroopa, nagu ka Baden-Württemberg, suudaks tulla välja loetava ja mõistetava eelarvega kodanike jaoks, aitäh! president Ähm, als wir uns erstmals trafen, haben Sie kui ma kohtusin teiega esimest korda, siis äh, oli seal äh, graafik sellise galaktikaga, kus öeldi, et parlamendi kuningriik on keskel äh,. selle ümber tiirlevad siis uued instrumendid, usaldusfondid äh,, ning muud sarnased nähtused, mis sõltuvad siis parlamendist kui keskusest. järgmise finantsraamistiku läbirääkimistel tuleb silmas pidada, et alati võib juhtuda, et on vaja ka välispoolseid instrumente, aga alati on mõistlik need internaliseerida ehk siis see galaktika on meil nüüd paigas ning ma olen valmis rääkima eh, teiega igast selle osast, eh, mida eh, nendega keskpikas perspektiivis võib ette võtta ning kuidas suurendada teie kontrollivõimet Äh, mis puudutab rikkumisi, siis äh, meist ei piisa, me peame tagama, et iga linnapea, iga äh, iga äh, liikmesriigi parlamendisaadik tutvustaks äh, kohalikul tasandil seda, kui tähtis on Euroopa Liidu eelarve, see on oluline meie ametiühingutele, tööandjatele sest meie eelarve on ju hädavajalik äh, korruptsiooni vältimiseks, äh, õiglase konkurentsi tagamiseks, siseturu toimimiseks. selleks aga on meil vaja kaasata kõik partnerid üle Euroopa. Richard Ashworth. suur aitäh, Richard Ashworth. Uh, commissioner uh,, you have said uh, hea volinik, te ütlesite, et te toetate asepresident Georgieva eesmärke, milleks oli see, et eelarves lähtuksime tulemustest. kas võiksite ütelda, kuidas te plaanite saavutada seda läbi ehm, arutelude, mis puudutavad iga-aastast ja mitmeaastast eelarvet? volinik Georgieval oli soov luua uus ametikoht, mis peaks Äh, tagama järelevalve eelarve tulemuslikkuse üle. kas te plaanite selle ametiga täita ja kui, siis millal? jah, ma olen valmis selle ametikoha täitma. teiseks, mis puudutab seda tulemuspõhisust eelarve, mis põhineb tulemustel, see on minu arvates väga tähtis. ma olen veendunud, et investeeringute äh, tõhusust on võimalik nii mõõta. Monti raport äh, räägib ka lisandväärtusest. Euroopa eelarvest on kasu siis, kui see annab lisandväärtust. kui me kasu-, kui see võimaldab raha äh, tõhusamalt ning tulusamalt ning tõhu- äh, ning äh, äh, paremini kasutada kui riiklikul tasandil. kont-, Kontrollikoda mängib siin ka olulist rolli, ma rääkisin öö, äh, ka nende uue esimehega, äh, kohtun Luksemburgis öö, temaga paari päeva pärast. Äh, ning me Euroopa Liidu eelarve siis mitte ei asenda, vaid lisab lä- äh,, äh liikmesriikide eelarvele, arvetele lisandväärtust. toob sellesse uue mastaabi. Teie olete siin samuti olulised, teie olete ju kohapeal valitud ning äh, te saate öö, väga hästi tutvustada seda, kuidas öö, öö, teie äh, valimisringkonnas Euroopa rahasid on kasutatud? Esteban Gonzalez Pons, palun. suur aitäh, härra Edinger. tahaksin kõigepealt avaldada teile tunnustust äh, tehtud töö äh, puhul, mis võimaldas teil selle uue portfelli saada peamiseks probleemiks, äh, mis Euroopas on ja mis seab ka põhimõtetest kinnipidamise küsimärgi alla, on põgenikekriis. põgenikekriisil on ka eelarvelised tagajärjed, kas pole? paljud ametid ja programmid äh, on äh, näinud, et nende eelarvet muudetakse viimaste aastate jooksul ja minu küsimus ongi sellega seotud. eelarveliselt, kuidas näete teie kriisi mõju eelarvele ning seejärel kuidas me peaksime järgnevatel aastatel edasi liikuma. kolmandaks, kuidas lahendada vastuolu äh, suurenevate vajaduste vahel seoses äh, põ-, äh, ka põgenikekriisiga ja samas on meil üha vähem vahendeid wow.. põgenike küsimus on mõningatele liikmesriikidele juba kümme aastat teada, näiteks Hispaania jaoks kahe tuhande kaheksandast aastast, Itaalia Lampeduusa kaudu juba viis aastat teada. seetõttu peame me tagama, et me kõik, eelkõige need liikmesriigid, kes, mis ei asu Vahemere ääres, mõistaksid seda probleemi võtame näiteks minu liikmesriigi, kõige suurema liikmesriigi, mis mõistis seda probleemi suurust liiga hilja. alates kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvest on parlament, komisjon ja nõukogu minu arvates öö, väga põhjalikult läbi rääkinud sellel teemal ning me peame nüüd tulemuseni jõudma. me peame ühiselt suutma kaitsta Euroopa välispiire Frontex on selle jaoks liiga väike. Schengen eh, ja Dublin kehtestati ilusa ilma puhuks. me peame suurendama eh, välispiiride kaitsel nii eh, finants- kui inimressursse. peame toetama neid liikmesriike, kes on esimesed vastuvõtjad. Kreeka ei suuda kogu selle asüülitemaatikaga üksinda hakkama saada. sama võib hakata kehtima ka Bulgaaria kohta. kolmandaks, me peame põgenike temaatika puhul mõtlema ka aastatele kaks tuhat kakskümmend või kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kakskümmend viis me peame tagama, et noortel inimestel näiteks Lüübias on tulevikuperspektiiv. me peame tagama neile infrastruktuuri, hariduse, väljavaated, sest selle teemaga peab hakkama tegelema ka ju järgmine parlament, kui me praegu ei tegutse, siis ülesanded järgmise parlamendi ees on veel suuremad. Jens Kair, suur tänu, härra esimees siin kuulamisel on korduvalt nüüd mainitud äh, vahearuannet ning mõningaid muid teemasid, mis sellega on seotud. Euroopa institutsioonid nagu komisjon ja parlament ähm, me oleme kogenud korduvalt, et mõningad, kuidas mõningad liikmesriigid nõukogus läbi räägivad, ning oleme näinud ka seda, et teatud liikmesriigid ei suuda parandada oma maksete olukorda. Te, ma vahest nõustute sellega, meie vaadetega omavahendite küsimuses, samas tuleb ju tagada, et, et paraneb ka iga üksiku maksumaksja olukord Euroopas. nüüd on Monti eh, raport valmis, ma pole seda veel piisavalt jõudnud uurida, aga mul on hea meel, et te suhtute sellesse positiivselt ja siit tuleb ka minu küsimus, kas ma mõistsin õigesti, et te soovite parandada omavahendite olukorda, üritate leida uusi äh, sissetulekuallikaid äh, eelarvevolinikuna ning soovite tulla uut, välja uute omavahendite e ettepanekutega? vastan lühidalt jah. ajahetk on ideaalne. selle aasta jooksul peab komisjon välja töötama uue finantsraamistiku, Monti raport on olemas, äh, nõukogu andis meile ka selle ülesande, Monti eel, äh, varasema peaministrina on ka autoriteetne inimene nõukogus, seal osalesid ka paljud komisjoni endised töötajad, endised parlamendisaadikud, me peame ära kasutama selle võimaluse. asi ei ole selles, et me korjame maksumaksjatelt rohkem raha, vaid selles, et me stabiliseerime Euroopa eelarve ning parandame, tugevdame seda vundamenti, mis on praegu natukene kaldus. Äh, probleem on aga selles, et kõik äh, volinikud peavad äh, võitlema oma valdkonna eest, aga seda peate ka teie tegema näiteks äh, Schulz nüüd saab äh, välisministriks, teie saate teda mõjutada, mina saan Schäublet ja Merkelit mõjutada. ning kui me kõik seda teeme, siis peaks olema võimalik äh, tagada, et Monti raportit lihtsalt arhiivi ei saadeta. aitäh ja järgmisena saab sõna Paul Rüübik. aitäh, härra esimees tahaksin tunnustada härra Oettingeri senise töö eest, ma tunnen teda juba aastaid ning ITRES oli ta alati valmis meiega suhtlema, informeerib meid alati korrektselt. me teame, et eelarve küsimustest peab olema täpne ja tõhus ning parlamendis öö, hindame väga teie osalust erinevate läbirääkimiste puhul, näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend on meie tähtis prioriteet, see tähendab uusi ametikohti, töö, töökohti, suuremat rahvusvahelist konkurentsivõimet. ma sooviksin, et, et te tegeleksite ka nende uute summadega, mida hakatakse eri, eraldama VKE-de jaoks, samuti on oluline Erasmus noorte jaoks seda nüüd rahvusvahelistutakse, see peaks olema justkui uus standard. me peame toetama ka seda, et mitte ainult Euroopas, vaid üle maailma oleks noored inimesed valmis uusi töökohti looma, et nad oleks läbilöögivõimelised. millised on teie arvates võimalused et et VK, VKE-d eh, ning teadus- eh, ja arendustegevus oleks eh, tõsisem prioriteet tulevikus. rubriik kaks puudutab finantsraamistikus teadust, aga rubriik üks A puudutab innovatsiooni Erasmus plussi, noorte eh, tööhõivet, noorte küsimusi üldisemalt, eh, eh, toetusprogramme VKE-de jaoks, startupide jaoks, teadusprogrammide jaoks. digitaalsektoris viimastel aastatel nägin ma väga palju seda, kuida-, millist lisandväärtust Euroopa võib tuua mikrotehnoloogias, robootikas. meil on olulised äh, Euroopa ühishuviprojektid ning äh, seeläbi on meil ilusad instrumendid, millega me saame äh, tuua lisandväärtust Euroopa tasandilt. ükski väikeettevõte üksinda seda ei suuda aga kõik üheskoos, koos tööstusega tegutsedes suudame seda, et jõuda, et pidada sammu Aasia ja Ameerikaga. mis puudutab VKE-sid, siis mina pärinen Lõuna-Saksamaalt, kus ei ole hiigelettevõtteid, vaid seda on arendanud just väikeettevõtted ning seetõttu on ka see teema mulle väga südamelähedane. Ah, suur tänu ja järgmisena Vladimir Monka, palun. Pán komisár, zamestnanosť mladých ľudí patrí medzi priority komisie, rady aj parlamentu. aitäh. mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve läbirääkimisi, siis ei suutnud me leida uusi vahenduid, vahendeid toetamaks noorte inimeste tööhõivet. kuigi Äh, juba äh, siis oli näha, et äh, meie sellealane tegu, tegevus on olnud edukas. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks pidid liikmesriigid välja tulema oma hinnangutega, aga see hinnangute koostamine kestis kümme kuud kolme nädala asemel kuigi kolmest nädalast oleks pidanud piisama, seega kaotasime terve aasta. ja eelmise aasta oktoobri hinnangud näitasid, et meie projekt oli väga edukas. noorte inimeste tööpuudus vähenes kolmandiku võrra. viissada ning Euroopa Liit soovis, et eraldataks viissada miljonit rohkem. minu küsimus ongi järgmine. millised kavad on komisjoni jaoks, komisjonil noorte inimeste tööhõive toetamiseks kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ning järgmise finantsraamistiku ajal? me ei tohiks ju kaotada seda olulist prioriteeti. Für ähm, die Revision ähm, des ähm, mis puudutab finantsraamistiku ülevaatamist, siis selleks on vaja ju nõukogu nõusolekut, et läbirääkimised kom-, nõukogu ja parlamendi vahel al algaksid. komisjoni kolleegidega oleme pöördunud korduvalt nõukogu poole, argumenteerides, et noorte tööhõive toetusmeetmed on tõhusad ning aitavad noortel siseneda tööturule. me peame need ellu rakendama, aga ma olen veendunud, et kui vaadata erinevate Euroopa regioonide tööturgusid, siis peab ka järgmise rahastamisperioodi ajal kasutama seda noorte tööhõive programmi ma võin teile kinnitada, et selles öö, programmiga iga öö, kasutatud euro on toonud ka kasu ning ma olen valmis nii teie kui nõukogu ka sellel teemal edaspidigi rääkima. suur tänu, esimees, aitäh, lugupeetud volinik, sõnavõtu eest. härra volinik populismi tõusul ja poliitilise ekstremismi laienemisel Euroopas ja ajal, kus me näeme uusi postrealistliku poliitika suundumusi, on dialoog Euroopa kodanikele olulisem kui kunagi varem. Euroopa Liidu programmid näiteks nagu Euro-, kodanike Euroopa ja ka kultuuri- ja meediavaldkonna programmid äh, kannavad olulist rolli kodanikele selgitamiseks Euroopa Liidu olemust ja seda, mida see inimestele võib anda. Need programmid äh, loovad ka emotsionaalse sideme Euroopa Liidu ja kodanike vahel. kuidas näete teie selliste, näiteks nagu Kodanike Euroopa programmi tulevikku, kuidas te lahendate vastuolud äh, Äh, kõrgema rahastamise osas nende programmide ja reaalsuse vahel, arvestades, kus äh, äh, kolmas rubriik ei sisalda vajalikke vahendeid, aitäh! einen Teil der von Ihnen genannten Programme osa öö, osa eest teie poolt nimetatud programmidest vastutasin ma eelmistel aastatel, nimelt filmi, kultuuri, uue meedia valdkonnas. ülejäänu eest vastutasid teised kolleegid, peamiselt kolleeg Navratšitš. mis puudutab põllumajandusinfrastruktuuri, teadus ja struktuurifonde, siis öö, need on kõik väga tähtsad, mille kallal tuleb töötada Äh, aga kui meil on siin äh, Euroopa kultuuripealinnad näiteks, siis äh, tuleb pidada kultuuri ka Euroopa üheks osiseks. me peame väga väheste vahenditega saavutama päris palju. ma olen valmis teiega Euroopa Parlamendi komisjonides sellest rääkima aga me ei räägi siin miljarditest, vaid mõnedest miljonitest programmide jaoks, millega peaks siis toetatama meediat, kultuuri, kodanikuühendusi. suur tänu. Claire Moody, palun järgmiseks. suur tänu kolm poliitikavaldkonda on need, kus komisjon on äh, plaaninud äh, eelarves süvalaiendamist kliimamuutused, äh, elurikkus ja tegevuskava ja sooküsimused, sooküsimus on kõige vähem arendatud, kliimamuutused ja elurikkus on teatud metoodikaga, mis võimaldab nende süvalaiendamist eelarves ette näha ja see on teostatud tänu komisjoni panustamisele, selle väljatöötamisele. samas aga aeg ja vahendite määramine eh, sooküsimustel süvalaiendamisele ei ole leidnud sarnast käsitlemist. kas te toetate seda eelarve küsimuse lahendamist ja kas te olete valmis panustama selleks, et välja töötada konkreetne eh, metoodika selle tarbeks, aitäh? Es ist sicherlich politisch ilmselgelt on poliitiliselt mõttekas, et öö, äh, vaadeldakse erinevaid eelarverubriike ning programme üheskoos, kui me räägime siin maapiirkondadest, screeningust äh, ja muudest äh, valdkondadest, siis neil on ka ühised eesmärgid. näiteks see kaks kakskümmend protsenti äh, kliimamuutustele eraldamine äh, on üks näide. mis puudutab soolist võrdõiguslikkust, siis sellel on eelkõige äh, roll olla eeskujuks. tuleks näiteks vaadata komisjoni personaal, personalistruktuuri. enamus meie töötajatest on naised. sekretärid assistent, sekretäride, assistentide ning alamastme juhtide hulgas on naised enamuses. kesk- ja kõrgema astme juhtide öö, hulgas öö, on naisi veel umbes kolmkümmend protsenti. ehk siis see neljakümne protsendi eesmärk on üsna tõsine komisjoni poolt. Euroopa lepinguõiguse kohaselt anname me endast parima, et seda eesmärki saavutada. meile tuleb kasuks see, et naised, kes meie juures töötavad, on nooremad kui mehed. Neil on öö, äh, mitu aastat äh, rohkem äh, võimalust töötada, kauem võimalust töötada kui meestel. see aitab parandada ka nende tulevikuperspektiivi ma olen oma ekspertidega sellest juba rääkinud, aga me äh, lõpliku vastuseni me pole veel jõudnud. sellele, äh, et äh, sooküsimused oleks läbiv teema Euroopa eelarvestamises, selle üle tuleb veel mõelda, aga kui teil on mingisuguseid konkreetseid instrumente ette pakkuda, siis ma olen valmis neid kindlasti kaaluma. suur tänu. järgmisena saab sõna Jaanus Levandovski Äh, Jens Kaier ja äh, Gerard Depree juba küsisid mu küsimuse ära, aga formuleerin selle ümber. ma töötasin ju teiega komisjonis koos, te olite pragmaatiline ja realistlik ning praktiliselt vaadates, kas sa tõesti äh, arvad, et see eh, sissetulekute osa, eh, omavahendite teemat on võimalik nii sügavuti eh, reformida? minu kogemused ei ole just julgust andvad, ma proovisin seda ka teha. võib-olla Brexit annab selleks uue võimaluse. aga oleks vaja tõesti pragmaatilist vastust, mitte ilusaid sõnu. Der Monti bericht ist nicht eine Monti raport ei ole vahend äh, suurendada sissetulekuid. suure, suuremate sissetulekute jaoks on vaja konkreetseid põhjendusi äh, välja tuua, äh, meil on vaja välja tuua konkreetsed kulutused, mis Euroopa Liidul on juurde tekkinud. üks mõte lihtsalt, kui rändeteema ning piiriga kaitse ning äh, arenguabi, et vältida tulevasi põgenikke, oleks Euroopa pädevuses, siis ei saa seda, seda raha võtta näiteks struktuurifondidest. kui me ütleme, Euroopa Liidu riigid ütlevad, et meil on vaja tugevamini kaitsta välispiire, siis on meil hea argument. samas ilma Äh, ilma näiteks Euroopa ühendamisrahastuta, uue infrastruktuurita, teadustööta ei ole võimalik seda saavutada. see on äh, ka liikmesriikide ja nende julgeoleku huvides neid valdkondi tugevdada. teiseks, Monti raport. toob välja kõikvõimalikud uued äh, omavahendite allikad, finantstehingute maks, kliimamaks, energiamaks Äh, käibemaksu stabiliseerimine ja läbipaistvamaks muutmine. ning ma tean, et kõike seda pole tagasi lükatud. ehk siis realistlikult võib eeldada, et nõukogu vähemalt osaga sellest on nõus. suur tänu. Viktor Negrescu, palun. suur tänu äh,, lugupeetud volinik ühtekuuluvuspoliitika on paljude liikmesriikide prioriteediks, viitan siin Ida-Euroopa riikidele. mul, mind huvitab äh, väga äh, teie tagasiside selle kohta, mida te arvate Ühtekuuluvusfondi tulevikust teises äh, MFF-i osas ja järgmise MFF-i osas, mis, mida te arvate, et mis võiks tarbimata, kasutamata jäänud vahenditest saada? milline on teie perspektiiv, kuidas saaks aidata liikmesriike, kellel on keeruline nende vahendite kasutuse võtmine? ei saa kõrvale jätta ka ühte olulist teemat, need avaldused, mis te tegite kaks tuhat kolmteist aastal ja tsiteerin Saksa meediast, selle asemel, et võidelda võlakriisiga, on Euroopa Äh, justkui harimas kogu maailma. mulle teevad muret riigid, äh, keda ei ole võimalik valitseda, Bulgaaria, Rumeenia ja Itaalia. ütlesite, et Prantsusmaa ei ole majanduslikust perspektiivist valmis äh, selleks, mida on vaja teha. kas te arvate, et neid riike tõesti ei ole vaja, võimalik juhtida? minu arvamus on, Äh, erinev sellest, kui teie arvamus kaks tuhat kolmteist aastal ja ma tahaksin, et te selgitaseks või võtaksite tagasi need avaldused, sest teie hakkate haldama Euroopa Liidu eelarvet ja personalipoliitikat ellu viima ka nende riikide osas, kellele te viitasite kaks tuhat kolmteist aastal, aitäh ähm,. Ich finde, dass die Stadt ma arvan, et liikmesriikide stabiilsus toona oli murettekitav. oli palju valitsuste vahetusi, paljud valitsused olid ebastabiilsed, kes ei suutnud tegutseda. ning seda ma ka selgitasin. ning Bulgaarial on tulemas kohe väga tegutsemisvõimeline valitsus, näiteks. tõukefondide puhul tuleb kasutada paindlikkust ning ülekantavust meil on olemas ju reeglid, mis tuleb lihtsalt ellu rakendada. E, et kasutada e, e, aga samas need reeglid tõukefondide rahade kasutamiseks on väga keeru-, keerulised. me peame nõustama liikmesriike ka Euroopa Liidu poolt, toetama nende riikide valitsusi ning ma võin teile lihtsalt öelda, et need struktuuri, need pro-, struktuuriprogrammid on veel aastaid väga olulised, sest Euroopa regioonidel on neid vaja. mina olen pärit Saksamaalt ning uute liidumaade ülesehitamine pärast äh, kaheksakümne üheksandat aastat ehk Saksamaa ühendamist poleks olnud nii edukas ilma Euroopata näiteks Brandenburgis, Saksimaal ja mujal. seega ma mõi-, mõistan väga hästi, et tuleb tugevdada tõukefondide kasutamist regioonides. suur tänu, härra Pööge, palun! aitäh! mulle meeldis see, et te ütlesite, et eelarve on kõige tähtsam prioriteet aga ma küsin teilt veel ükskord, pärast seda galaktikat, mida te mainisite, äh, ja parlamendi eelarvet, äh, millest äh, rahad välja voolavad e-, erinevate instrumentide jaoks. EFSI näiteks on väga oluline teema, kus komisjon ja nõukogu on äh, parlamendile vastu. veel üks asi, me praegusel hetkel räägime algatusraportist, mida ei ole veel vastu võetud ECONis ja eelarvekomisjonis, see puudutab euroala eelarvet. mida te arvate, kas on öö, võimalik euroala stabiliseerida nii, et ei öö, hakkaks piirama ka mitte euroala riikide öö, Äh, juurdepääsu sellele temaatikale ning äh, kuidas võiks eelarve äh, siin oma rolli mängida? on aegu, kus peab uued instrumendid kiiresti ja pragmaatiliselt vastu võtma ning finantskriisi ajal olid mitmed riigid majanduslanguses ning seetõttu öö, oligi vajalik EFSI võimalikult kiiresti ellu rakendada. oli vaja eelarvet võimalikult kiiresti konsolideerida. aga mis puudutab seda Galatikat, millest ma teie esimehega rääkisin, oleks hädavajalik, et kõik need välisprogrammid ikkagi internaliseeritaks. EFSI-ga on läinud hästi. kolleeg Kadanen juhib seda valdkonda ning tema võib täpsemalt öelda, millistes liikmesriikides EFSI-t on, kasutatakse või on varem kasutatud, aga minu jaoks kehtib Äh, see põhimõte, et eelarve on kõikehõlmav. ning siin parlamendi ees on mul samuti äh, kohustus teile aru anda, te võite alati äh, eeldada, et ma olen valmis parlamendiga eelarve küsimustes nii väljaminekute kui sissetulekute küsimuses teiega koostööd tegema. suur tänu. järgmisena saab sõna härra Rubial. Eh, proua Rubial, suur tänu, ma arvan, et me oleme kõik nõus eh, sellega, et Euroopa Investeerimispank täidab olulist eh, sotsiaalpartneri rolli Euroopa Liidus ning on täitnud väga olulist rolli selleks, et Euroopa poliitikat ellu viia Junckeri kava raames ja ka muus osas. aga samas tundub, et Euroopa Komisjon üritab ähm, mõningaid juhtimisülesandeid ära võtta Euroopa Investeerimispangalt ja seetõttu äh, tagatisfond ja Aafrika kava osas ei ole nõukogu seda heaks kiitnud ja parlamendiga on samuti läbirääkimised ees. mina sooviksin teada, härra Oettinger, mida arvate teie, mis puudutab äh, nende ülesannete vähendamist äh, ja kas Euroopa Parlament peaks võitlema selle nimel, et äh, vastu astuda nõukogu seisukohale, aitäh! meil on siin palju kaastöötajaid äh, äh, nii Luksemburgis kui äh, Brüsselis peadirektoraadis ning kõik on ühel meelel. EP e ei suuda tagada pankade pädevust ning komisjonil on suur öö, kogemus öö, selle, selles, kuidas koos liikmesriikidega erinevad, erinevaid programme ellu rakendada. see puudutab e, nii EFSit kui ka teisi. ehk siis öö, kõik institutsioonid peavad töötama üheskoos. ainult nii on võimalik edasi liikuda aga EEP e, puhul peab kehtima ka ju demokraatlik kontroll. parlamendina on teile ju eraldatud e, parlamendina olete te eraldat-, eraldanud Junckeri kavasse kuusteist või kaheksateist miljardit ning ka teil on järelevalveõigus, aga teiselt poolt Äh, on ka komisjoni ülesanne teostada järelevalvet EIP üle. Siegfried Murussan. härra Murassan, palun. aitäh, esimees, lugupeetud volinik, aitäh kõigepealt selgete vastuste eest, mis te olete meile andnud ja selgete seisukohtade osas, mis te olete võtnud teatud olulistes küsimustes omavahendite ja MFF-i tuleviku osas. me jääme lootama, et, lootma, et te võtate kaasseadusandjat parlamenti tõsiselt, töötate läbipaistvalt ja tagate hea toimimise kahe institutsiooni vahel. mul on teile kaks küsimust. esiteks, me oleme näinud äh, Äh, finantsvahendite arengut viimaste aastate jooksul äh, läbi EFSI on äh, tegemist tõhusa investeerimisvahendiga, aga me näeme, et on ka liikmesriike, kellel on keeruline juurde pääseda finantsvahenditele, kuna nende finantsturud on vähem arenenud ja finantsturud näiteks Bukarestis või Sofias on vähem arenenud kui Frankfurdis või Pariisis. Euroopa Liit öö, omab olulisi finantsvahendeid, kuidas te näete, kuidas tasakaalustada seda olukorda ja minu teine küsimus äh, minu fraktsioon toetab Euroopa Liidu eelarvest seda, et anda kaheksateist aastatele tasuta äh, rongipilet Euroopa Liidus reisimiseks. küsimus on selles, mida te arvate selle projekti osas ja kuidas te näete, kuidas rahastada pilootprojekti selleks, et Interraili piletid läbi eelarvevahendite noortele anda, aitäh! die kommission und auch die eib nii komisjon kui investeerimispank uurib praegu neid EFSI tagatisi äh, projektide jaoks liikmesriikides väga täpselt. Pole võimalik tagada, et äh, igal pool inimese kohta sama palju öö, äh, raha eraldatakse. aga ei saa ka juhtuda nii, et mõned liikmesriigid võtavad osa, teised üldse mitte. aga meil on ka struktuursed erinevused. siin hakkab, hakkabki mängima oma rolli Euroopa Investeerimispank, mängivad rolli pangad ja kapitaliturud, meil on pangaliit, ühisturg, on öö, piirkondi, kus pangasektor on väga konservatiivne, teistes on ta väga nõrk. ning öö, äh, äh, siin saabki, saamegi meie aidata oma tagatistega ning komisjoni ülesanne on koos öö, äh, liikmesriikidega öö, informeerida ning anda omapoolset toetust mis puudutab Interraili, meil on Erasmus, meil on Euroopa liikuvus öö, põhimõte ning meie noored just kasutavad seda. ning meie keskkonna jaoks on väga oluline, et meie noored inimesed saaksid odavalt või tasuta rongidega üle Euroopa reisida. ma loodan, et see projekt saaks olema edukas, aga seda ei tohi teha Erasmuse arvelt, see peaks tulema Erasmusele lisaks. Merci à mes suur tänu, aitäh eelarvekomisjoni kolleegidele esitatud küsimuste eest, aitäh teile, härra volinik, teie vastutuste eest ja nüüd võtab juhatamise üle proua Krasle. Äh, aitäh palju õnne ka selle eest, et äh, ajakavast on peaaegu täpselt kinni peetud. kõigepealt koordinaatorid äh, ning esimesena härra Sarvamaa. Thank you um,. Dear commissioner. aitäh, hea Valeni. ma tahtsin küsida selle kohta, äh, kuidas te plaanite konkreetselt hakata tulemustepõhist eelarvet ellu viima, aga kolleeg Ashford juba küsis seda kuna aga ma tõesti ei usu, et äh, te oleksite meile nüüd konkreetse vastuse andnud, siis ma küsin uuesti. milline saab olema teie esimene konkreetne samm, et selle algatusega edasi liikuda? ja teiseks, andmete täpsus, mis äh, tulevad liikmesriikide ametitelt kontrollikoda äh, ütleb iga aasta, et juba liikmesriigi tasandil oleks võinud äh, vead tuvastada, kui oleks liikmesriigid ja komisjon kasutada no ära kogu info, mis neil oli äh, kättesaadav. mis te plaanite teha, et olukorda parandada? härra volinik. ma tooksin näite energiasektorist. kui Euroopa ühendamise rahastu ning sellepoolne kaasrahastamine gaasi- ja elektriprojektide jaoks või äh, salvestamise suutlikkuse tõstmise äh, jaoks või uute äh, energiavõrkude loomise jaoks, seda peeti oluliseks ning selle jaoks eraldati üheksa koma üks miljardit eurot ehk siis oluline on defineerida eesmärk, näiteks kõikide liikmesriikide integreerimine Euroopa gaasi- ja energiaturgu. probleem on, kui üks liikmesriik saab gaasi ainult ühelt, äh, ühest allikast. ehk siis me peame mitmekesistama ühendusi ja allikaid, et äh, vähendada ka ka-, hindasid, näiteks äh, sellist lähenemist kasu-, kui, kui võtta nüüd näiteks äh, Eesti, Läti, Leedu, Soome ja ka Poola, siis äh, oluline ongi just mitmekesistada allikaid ja ühendusi, et äh, ei tekiks monopole. kui me niimoodi säte-, sätestame eesmärgi, siis ei hakata selle saavutamist ka boikoteerima. me peame investeerima programmidesse, millel on konkreetsed eh, eesmärgid, mida eurooplased soovivad saavutada, mida on võimalik mõõta ning mille puhul on võimalik tõestada, et nad on ka kulutõhusad. ehk siis, eh, et Euroopa-poolne rahastus on kulutõhusam kui kahekümne kaheksa liikmesriigi poolne eraldi rahastamine, seda sai ka energia- ja digitaalsektoris hästi defineerida. ning mis puudutab eh, Äh, teist küsimust, siis tuleb lihtsustada meie määrusi, äh, tagada suurem läbipaistvus ning äh, tagada, et liikmesriigid üheskoos vastutavad nende sammude ellurakendamise eest. proua Ajala Sender. suur aitäh, lugupeetud esimees, aitäh, härra volinik. ma tahaksin tulla tagasi nende kahe portfelli juurde mis teil on, tegemist on oluliste küsimustega. Need olid äh, nimetatud eelarve küsimustes ametisse ning te peate ka tulevasi läbirääkimisi pidama finantsraamistiku üle. kuus kuud tagasi te veel panite kõvasti rõhku Hispaania trahvidele, samuti Portugali omadele ja muudele sanktsioonidele, mis tegelikult tähendasid seda, et lihtsalt tuleks ähm, miljoneid eraldada. me oleme väga palju aga juba pingutanud nii Portugalis kui Hispaanias, teie aga tahtsite, tahtsite just sanktsioone kehtestada, olgugi et kolleegid teile ütlesid, et pole vaja. pean ütlema, et Hispaania saadikuna tunnen suurt muret selle üle, kuidas minu kaaskodanikud on reageerinud, sest nemad tegelikult ei mõistnud seda, mis tehti kuidas veenda neid selles, et kui midagi sarnast taas juhtub, siis te uuesti ei nõua taoliseid äh, finantssanktsioone, palun? mis puudutab liikmesriikide eelarvepoliitikat, siis siin tuleb silmas pidada minu arvates seda, et Euroopa Liit e-, ja euroala ei lõheneks. me oleme näinud, et me, me ju teame, et komisjon vastab äh, reeglite ellurakendamise eest ning selle äh, tagamise eest. see protsess on aga vastastikune. mina olin äh, esimene, keda komisjonist Portugali ja Hispaania poolt kritiseeriti. Teis-, teiselt poolt kritiseeriti mind Saksamaa, Poola, Soome ja teiste riikide poolt seega volinikuna pidin ma andma endast parima, et sellist lõhenemist vältida. aga ma mõistan ka, et mis puudutab Maastrichti, Sixpacki, Twopacki ja kõiki muid reeglistikke, neid ei tohi ohvriks tuua. härra Pööge küsis kriitiliselt, kas kõik reeglid võib üle parda visata probleeme on paljudes äh, liikmesriikides, mitte ainult teie omas ning ma austan teie liikmesriiki väga palju. ning ma mõistan, milline, millist rolli mängivad tõukefondid äh, Portugali jaoks, Hispaania jaoks, uute liikmesriikide jaoks. see suurendab investeeringuid nendesse riikidesse ning mõistetakse ju, et ilma Euroopa programmideta ei suudeta nii palju. seetõttu soovin ma kinnitada, et mina ei esinda komisjonis Saksa valitsust, ma olen Euroopa volinik ma olen äh, sündinud ja pärit Saksamaalt, aga ma kannan Euroopa vastutust ning minu jaoks on Hispaania sama tähtis kui teised liikmesriigid ning Saksamaa ei mängi siin mingisugust erirolli. järgmisena kolleeg Tšornetski, palun. Thank you, Madam Chair. Äh, suur aitäh, lugupeetud esimees, aitäh volinikele sõnavõttude eest. mul on paar küsimust. üks hiljutine uuring, mis viidi läbi ühe parlamendiüksuse poolt ja mis puudutas vabaühenduste rahastamist. siin me leiame, et praegune rahastamissüsteem ei ole adekvaatne paljud sidusrühmad jagavad seda hinnangut. me üritame FTS-ist saada andmeid, kuidas te plaanite süsteemi parandada? ja kui kiirelt, aitäh. hakkame saabida. valitsusvälised organisatsioonid on osa meie kodanikuühiskonnast Nad on osa meie ühiskonna struktuurist. minu arvates on nad olulised, oluline lisandus parlamendile, komisjonile ja nõukogule. seetõttu olen ma nii regionaalsel, riiklikul kui Euroopa tasandil äh, alati austanud äh, nende tegevust ning minu arvates on oluline ja õige toetada neid ka Euroopa eelarvest. aga ükskõik millise programmi puhul äh, tuleb ju äh, eelarve kontrolli komisjoni ning äh, Olafi ja kontrollikoja ja komisjoni poolt tagada, et e, ei toimuks rikkumisi, pettusi või kuritarvitusi. me peame siin tegutsema kõik, aga ma ei keskendu siin ainult vabaühendustele, vaid see puudutab kõiki programme. ma ei soovi siin kedagi diskrimineerida ning ma austan väga seda tööd, mida vabaühendused teevad. ja Ali, bitte. kolleeg Ali. Thank you, madam chair, commissioner Oettinger. suur aitäh. üheks suurimaks äh, väljakutseks liikmesriikidele äh, fondide kasutamisel on lihtsustamine. sellega seoses teie mm, plaan lihtsustada kasusaajate olukorda on just see, mida meil on vaja tegemist on olulise mitmeaastase finantsraamistiku rakendamise etapiga, kas te võiksite täpsustada eh, seda, kas plaanite oma eelkäija lubadusi täita? ja kas jätkate eh, tulemustepõhise eelarvestamise elluviimist selleks, et suurendada Euroopa Liidu tõsiseltvõetavust ning me näeme, siiani on tulemused olnud positiivsed, kuid eh, mida arvate samuti suurte eurooplaste projektide eh, elluviimisest ja sellest, kuidas liikmesriigid neist kasu saavad, tahaksin teiseks juhtida teie tähelepanu seoses mitmeaastase finantsraamistiku elurakendamisprogrammiga ja sellega, et, et algust tehakse projektidega praeguse äh, raamistiku raames äh,, assigneeringud väga väikesed eh, kaks tuhat seitsmeteistkümnendaks aastaks äh,, see võib endaga kaasa tuua suuri raskusi Euroopa Liidu eelarve jaoks. kas seoses Brexitiga? hakkame saa pidi. kõikide programmide puhul igal tasandil tuleb saavutada tasakaal lihtsustamise, ühtlustamise, bürokraatia vähendamise, selgemate ülesannete ühelt poolt ning teiselt poolt kuritarvituste vahel, kuritarvituste vältimise vahel. ning siin on oluline ka suurem tõhusus. Euroopa tasandil, äh, tasand saab äh, päris palju siin ära teha, kohalik tasand võib-olla mitte nii palju Äh, kohalikul äh, tasandil, kui sellised programmid paika pannakse, on see äh, raske, aga Euroopa tasandil, kus meil on nii palju erinevaid kultuure, on see hoomamatult keerulisem. eriti pidades silmas, kui palju meil neid programme on. oma kodumaal kuul-, kuulsin ma pidevalt vanadel aegadel põllumeestelt, et programmid olid väga keerulised äh,, pidades silmas kõiki ülesandeid, mida nad peavad täitma, aga ma mõistsin, mõi-, ma mõistsin seda küll, aga kui nüüd vaadata meie erinevaid põllumajandusprogramme, siis greening'u osa, meie keskkonnapoliitikaid, siis ega see lihtsamaks olukorda ei muuda. seega meil on siin selline lõhe. me soovime ju öö, lihtsustamist, aga teatud reeglid, ranged reeglid on olulised, sest meie maksumaksjad soovivad, et raha kulutataks mõtet, mõtestatult, korruptsioonivabalt öö, ning tõhusalt. lugupeetud äh, volinik Oettinger üks küsimus, mida siin esitati, puudutas muuseas äh, teie kohtumisi lobitöötajatega detsembris kaks tuhat neliteist. Äh, kohtusite üle kolmesaja koera lobitöötajatega äh, ja üle kahesaja koera harg-, suurettevõtete lobitöötajatega, samuti kohtusite vaba, väikeettevõtete, ametiühingute äh, ja vabaühenduste esindajatega, aga nende osakaal ulatus kümne protsendini. Te vastasite sellele kirjalikult, te ütlesite, et need isikud pöörduvad teie poole vähem, kuid meil on sellega raskusi, me näeme tegelikult, et need vahendid, mis teistel on, on lihtsalt palju väiksemad. seega, miks te ei ole olnud proaktiivsemad teistega seoses. me oleme näinud erinevate ekspertide arvamust. me peame läbi vaatama ka selle, kuidas hüvitisi makstakse, kas te saate taolisi meetmeid toetada selleks, et paremini raamistada arutelusid, aitäh! viimase seitsme aasta jooksul olen kohtunud paljude kodanikuühiskonna esindajatega, vabaühendustega nii Euroopa riiklikul kui kohalikul tasandil. Nad soovivad, et nende rahastamine oleks stabiilne. Sellest, seda ei maininud nad kordagi, et nende rahastamine ei oleks piisav. näiteks, kui tegeleda digitaalmajandusega siis soovivad tuhanded äh, ametiühingud, äh, ettevõtted, väikeettevõtted, äh, tööstusühendused liikmesriikide tasandilt omapoolseid ettepanekuid teha. sest majanduse digitaliseerimine on kõigi jaoks väga tähtis. ning ma korraldasin äh, kolmkümmend, nelikümmend kohtumist erinevate sektorite inimestega, kas või selleks, et näiteks eh, kes, VKE-sid eh, uutest sammudest eh, teavitada. innovatsioon on ääretult tähtis ning me peame mõistma, et Euroopa on surutud Aasia ja Ameerika vahele. ning see, me ei räägi siin ainult tööstusest, vaid töökohtadest noortele inimestele, uue põlvkonna töövõtjatele asi ei ole ainult komisjonis, meie iga-aastaselt vähendame oma kulutusi, meil on vaja aga tugevdada oma infrastruktuuri, luua uusi töökohti, seda on vaja nii suurtel kui väikestel liikmesriikidel. mina öö, öö, räägin näiteks töökohtade loomisest, investeeringutest öö, kõigiga, ka öö, ametiühingutega ma olen rääkinud Intelis, Cisco ning äh, ka äh, te teiste mitte Euroopa ettevõtetega. ning äh, mitte ainult mina, vaid iga majandusminister teeb täpselt sedasama, olgu ta sotsiaaldemokraat, liberaal, roheline. Saksamaal on meil palju rohelisi, see on minu kohustus sellest rääkida, et äh, suurendada Euroopa atraktiivsust. aitäh! suur aitäh! alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast olete äh, Telekomiga kohtunud palju rohkem kui kõikide teistega ning äh, võrreldes teiste volinikega olete te palju rohkem kohtunud klopitöötajatega, lähtudes ainult teie avalikest kohtumistest. lisaks sellele on teie arusaamine läbipaistvusest erinev. Ähm, seda näitas ka eralennukite ähm, kasutamine kohtumistele sõitmisel. Teie portfell äh, puudutab ka muid äh, küsimusi, mis on seotud äh, lobitöötajatega ja ma pean ütlema, et teie isiklik taust ei ole tagatiseks, sellepärast et läbipaistvus lobitöötajate puhul on äärmiselt oluline just kodanikele usalduse osas Euroopa Liidu vastu. ma tahaksin küsida, milliseid konkreetseid samme plaanite astuda selleks, et vältida tühimikke lobi eeskirjades näiteks äh, mis puudutab kohtumistel osalemist ja kuidas te plaanite äh, tagada seda, et ebasobiv käitumine leiaks ka sanktsioneerimist? härra volinik. härra saadik, mis puudutab minu isiklikku tegevust, siis, siis paluge, et kolleeg, teie kolleeg Pütikova selgitaks. ta tunneb mind väga ammusest ajast. ning tema on hea kohtunik sellele, milline on olnud minu professionaalne tegevus. tema saab minu tegevust kindlasti kõige paremini hinnata. teiseks minu valdkonda kuulus digitaalne infrastruktuur lairiba, telekomitööstus. see, see ei olnud minu lemmikvaldkond, vaid minu jaoks tähtis valdkond. ning mul on vaja öö, äh, selles valdkonnas ko-, koostööd teha telekomi ettevõtetega nii liikmesriikide tasandil, regionaalsel tasandil, kohalikul tasandil on vaja rääkida nii uute kui vanade ettevõtetega. selle tõttu ma rääkisingi regulaarselt erinevate ettevõtetega telekomi sektoris. ning me esitasime ka, tulime välja ka telekomi paketiga septembris eelmisel aastal ning see oli minu töö tulemus. seda ei oleks saanud teha ilma koostööta selle sektoriga. me pidime ära kasutama selle sektori ekspertteadmisi. mina mõistan oma tööd nii. me räägime siin majanduse digitaliseerimisest ning üüratutest investeeringutest, üle viiesaja miljardi euro on vaja investeerida ning seda me ei saa teha ilma tööstuseta. seetõttu rääkisin ma ühendustega ning äh, ettevõtetega ka ning ma ei pea olema siin üldse kaitsval positsioonil. mina mõistan nii äh, oma tööd volinikuna, kes vastutab digitaalse majanduse eest. aitäh, meil on nüüd aja kõneajaga öö, probleem väike, sest kolm minutit oli ammu möödas. järgmisena kolleeg Valli EFTD-st, teda, tema ei ole kohal, kas keegi EFTD-st soovib teda asendada? tundub, et ei. siis kolleeg Stehovski. suur aitäh. ma loodan, et minu küsimus ei häirita teid niivõrd, kuivõrd äh, eelkõnelejate omad kuna ma olen kontrollikomisjoni liige, siis ma tahaksin küsida järgnevat. osad institutsioonid ei taha koostööd teha auditi raames eelarve täitmise kontrollimise küsimustes. näiteks nõukogu on vältinud pikalt arutelusid institutsioonide auditeid püsi-, puudutavates küsimustes. Euroopa kodanikud suhtuvad sellesse väga kriitiliselt ja nad ütlevad, et eh, institutsioonid ise ei ole läbipaistvad ja teie olete lubanud olukorda parandada ja ma tahaksin küsida, kas te olete teadlik sellest probleemist, kas te olete valmis sellega tegelema ja üks lühike küsimus veel juurde selle kohta, mis eelkolleegid, eh, eelpool kõnelenud kolleegid ütlesid. pärast aastat kaks tuhat kakskümmend valmistatakse ette ju see eelarve kuni aastani kaks, kakskümmend kaheksa. kas uue tehnoloogia innovatsioon ja sisejulgeolek lähevad prioriteetide hulka? härra saadik, jah, absoluutselt, demokraatlikus ühiskonnas peab äh, iga ametikandja aru andma olgu nad parlament, nõukogu, ministrid, komisjon, äh, ilma selleta ei suuda keegi meist töötada. Äh, meil on vaja see, seda, et meie äh, inimesed toetaks meid. ning siin on meil kõigil oma ülesanded täita, komisjon peab paremini tegelema kommunikatsiooniga, meedias, pressikonverentsidel, sotsiaalmeedias see liikmesriikide parlamentides oma töö tutvustamisel ja nii edasi. aga kui te lähete oma valimisringkonda või komisjon läheb sinna valimisringkonda, siis tuleb tunnistada, et Euroopa vastane usaldus on kõrgem öö, kui kunagi varem. aga meil on probleem, meil on väga palju kodanikke, aga mitte väga palju saadikuid, ka üks volinik riigi kohta ei ole väga palju. oluline on, et kohapealsed ametiisikud öö, kaitseksid ka Euroopa Liitu ning räägiksid meie poolt saavutatust. teadussektoris, innovatsioonisektoris toob Euroopa Liit kaasa oluliselt suure lisandväärtuse ning kindlasti järgmise finantsperspektiivi ajal ei tohiks seda vähendada. härra Kaier, aitäh! eelarve kontrolli komisjonis oleme me tegelenud palju sellega, et eh, kuidas vähendada seda tohutut vigade hulka Euroopa eelarve ellurakendamises? meil on vaja seeläbi legitimiseerida Euroopa Liidu poliitikat. Äh, sest äh, sellest äh, aga euroskeptilised ja euro, eurovaenulikud öö, osad siin meie kojas ei öö, ole valmis meid toetama meie pettusevastases võitluses. seega me peame üheskoos mõtlema, kuidas vigade kvooti vähendada. meil on valdkonnad nagu näiteks regionaalpoliitika, maaelu arendamine, kus on vigade määr kurikuulsalt halb. seda rõhutatakse igal aastal. probleem aga on selles, et liikmesriigid ei kasuta ära nendeni jõudnud infot ning vigade tekkimine jätkub. minu küsimus on, mida te kavatsete siin ette võtta? härra volinik. ma olen uurinud viimastel nädalatel eelarve kontrolli komisjoni tööd selles valdkonnas ning ma paluksin, et te töötaksid edasi täpselt nii, nagu te senini seda olete teinud. teiseks, vigade määr liigub vähemalt õiges suunas. kolme koma kaheksalt kaks koma neljani, me peame samamoodi edasi töötama. samas tuleb ka tunnistada, et vead võivad ju juhtuda, viga ei tähenda alati kuritarvitust või korruptsiooni. vead võivad juhtuda, eksimine on inimlik seega teie ülesanne on ka korrigeerida neid vigu ning vähend-, äh, viia vigade määr alla kahe protsendi, äh, see, ja veel madalamale, see oleks järgmine samm. siin me saame koostööd teha Kontrollikojaga, see on ka ääretult tähtis, ma olen juba rääkinud äh, nende presidendiga, see tulemuslikkuse ning veamäära teema, siin me tundume olevat õigel teel Äh, äh, ning ka meie kodanikud on hakanud seda paremini mõistma. Äh, kolleeg Georgieva ju rõhutas ka seda, et Euroopa prokuratuur peab hakkama siin valdkonnas tõhusamalt tegutsema. ka siin oleme olnud edukad. kolleeg Tšernetski andis ära oma fraktsiooni kõneaja, seega järgmisena kolleeg Tlabaeva. suur aitäh ja kõigepealt eh, head uut aastat, ma näen, et eh, kolleegid eh, on Äh, väga heatujuliselt uut aastat alustanud, tänavad teid konkreetsete vastuste eest, aga ausalt öeldes mina ei ole neid eriti kuulnud siin, nii et ma pean mõningate küsimuste juurde tagasi tulema. esmalt äh, kontrollikomisjoni jaoks on väga oluline see, et oma kirjalikest vastustest ütlesite, et toetate äh, tulemustepõhist eelarvet, et te mainisite ka edusamme, mis on tehtud ning seda, et äh, sellel saab olema positiivne mõju sidusrühmadele Euroopa Liidu eelarvele. kahjuks aga on siin puudu kahest olulisest asjast, ehk siis äh, see, kes juhid, äh, see, kuidas juhitakse seda ning kuidas sellega jätkatakse. ma tahaksin küsida, kuna lubati juhti ning lubati kedagi seda juhtima, kus, kus, kus see isik on siis? mis on saanud temast, mis sellega on juhtunud? nii et kuidas te siis jätkate oma eelkäija tööd, mida te teete konkreetselt? ja teine küsimus, mis minu meelest jäi ilma vastuseta. kui kolleegid mainisid siin eralennukeid, siis tahaksin äh, küsida teilt, kas olete valmis tegema äh, Äh, konkreetseid ettepanekuid, see, et selgitada eeskirju eralennukite äh, kasutamise kohta, see ei, äh, palun ärgem tehkem nalju, vaid vastake konkreetselt. rahul nüüd palun. teine küsimus kõigepealt. ma esitasin juba põhjaliku selgituse kirjalikule küsimusele olen sellele küsimusele vastanud ka komisjonis. esimene küsimus, tulemuspõhine eelarvestamine. kui vaadata energiasektorit, siis kui me teame, millised probleemid olid gaasisektoris liikmesriikides monopolidega, ebapiisavate tarnetega, näiteks äh, mainisin ka Balti riike, siis formuleerisime, et tulemus peaks olema rohkem kui üks allikas äh, ning paremad ühendused. ja siis ütlesime me, et liikmesriigid nagu Eesti, Läti, Leedu või Soome vajavad selleks paremat Euroopa-poolset rahastamist. sest eesmärk peab olema tagada energiatarnekindlus ning äh, see, et gaasi hind toodaks alla Euroopa Liidu tasemele. selleks on vaja siis äh, ehitada gaasijuhtmeid, äh, veeldatud maagaasiterminale ning siis on väga lihtne mõõta ka tulemuslikkust. saame vaadata, kas äh, meil on rohkem allikaid, rohkem ühendusi, madalam gaasi hind, jah või ei. siis me saame hinnata, kas projekt oli edukas või mitte. ning äh, juhib seda äh, iga erialavolinik eraldi, äh, inimene, kes äh, vastutab infrastruktuuri eest, kultuuri eest, tööhõive eest ja nii edasi. ja lõpuks teie ju olete kontrollija rollis, kontrollite vastutajaid ning oluline on ka, et te formuleeriks eesmärgid, sest äh, komisjon üksinda ei pea eesmärke kehtestama. sest äh, joonealuses märkuses peaks olema kirjas, et äh, näiteks parlament kinnitab, et meil on vaja piisavalt rahastamist, et see eesmärk kolme-nelja aasta jooksul saavutada. seega me, nii saame me üheskoos oma eesmärgid ka saavutada. ning äh, proua Georgieva poolt tehtu on äh, alles tee algus ning äh, järgmise finantsperspektiivi jooksul saame edasi tegutseda. suur tänu, järgmisena ECR-i kolleeg. lugupeetud volinik, me näeme siin väga suurt kasvu, mis puudutab äh, autoriteedi ja institutsioonide vastases hääletamises liiga paljud eurooplased ütlevad, et Euroopa Liit on liiga kaugel, bürokraatlik ja nad ei leia, et see nende huvides töötaks. aeg-ajalt tundub, et Euroopa vastane meelsus äh, leiab täielikku toetust. eelarvevolinikuna võiks teil olla väga suur mõju sellele, kuidas Euroopa Liit võiks uuesti ühenduse leida nende kodanikega. mis mõtteid teil on äh, selle saavutamiseks? für das europäische Projekt zu. et äh, reklaamida Euroopa projekti, siis selleks on erinevad äh, vahendid meie eelarves ning põhimõtted on kirjas ka finantspoliitikas on palju projekte, äh, mis Euroopa tasandilt rahastades on kulutõhusamad, näiteks teadussektoris. üks näide, ma valmistasin ette äh, programmi äh, väga kiirete arvutuste ja arvutite jaoks. seitsmekümnendatel olid suur, suurem osa selle ala ettevõtetest Euroopas, nüüd on öö, ainult üks selline ettevõte Euroopas. aga, ja seetõttu on meil vaja toetada Euroopa teadust. meil on vaja eraldada Euroopa poolt äh, raha, rahastust, äh, tagada kaasrahastamine ka liikmesriikide poolt, et see äh, arvutusvõimekus oleks kõikidele liikmesriikidele kättesaadav ning siin tule-, saame meie olla kulutõhusamad. samas olen ma väga põhen-, pühendunud lähimuspõhimõttele. ehk siis Euroopa raha kulutamisel peab olema ka euroopalik põhjus. olgu see siis tõhusus, solidaarsus või regioonide elukvaliteedi ühtlustamine me peame tagama, et iga välja antud euro taga on hea põhjendus meie maksumaksjatele, miks on seda eurot Euroopa tasandilt kulutada liikmesriigi tasandi asemel. kolleeg Schmidt järgmisena. aitäh, härra volinik. Te rääkisite ka tulevastest kavadest Euroopa Arengufondi jaoks, pidades silmas tulevast pärast kahe tuhande kahekümnenda aastast äh, kehtima hakkavat finantsraamistikku. kas ei oleks mõttekam juba praegu sellega tegeleda ning võimalikult kiiresti leida mingisugune paindlikum lahendus? teine küsimus. kas ei oleks võimalik ning äh, ka mõttekas, pidades silmas Brexitit ja kaduvat raha, äh, puuduv olev raha võimalikult kiiresti, kiiremini leida ning lõpetuseks paindlikkuse teema, meil oleks vaja siin tihedamat koostööd ju Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Arengufondi vahel. aitäh, härra volinik. ja pain-, meil on siin erinevaid paindlikkustasandeid, äh, paindlikkus eelarveaastate vahel, viimaste kuude puhul nendes aastates äh, ning samuti eelarverubriikide vahel ning me oleme mõlemas päris palju saavutanud. aga paindlikkusel on ka oma piirid, ehk siis äh, siin äh, tuleb äh, mängu eelarve selgus noh, näit-, näiteks e, eraldatakse viissada miljonit ning siis era-, e, kulutatakse see väga selgete eesmärkide saavutamiseks. see eelarve peab olema selge, aga samas ka paindlik. mis puudutab Euroopa Arengufondi, siis sellel on peaaegu kuuekümneaastane traditsioon. ja selle tähendus on täht-, äh, tähtsam kui kunagi varem. naabruspoliitika, arengupoliitika, hariduse, julgeoleku ning tulevikuperspektiivi toetamine nendes riikides, kust tulevad meile põgenikud, on tähtsam kui kunagi varem. seega olen ma valmis juba vahearuande protsessi ajal, aga ka järgmise finantsraamistiku arutelude ajal rääkima sellest, kuidas seda paremini integreerida. me peame, kui me sellesse valdkonda Euroopast väljas raha ei kuluta, peame me kulutama hakkama raha Euroopas sees, seega me peame jõudma siin ühele meelele nõukogu äh, ja parlamendiga. me peame veenma liikmesriike, sest nende raha on meil ju vaja. ning Brexit on siin ühekordne erakorraline sündmus, mida tuleb arvesse võtta, aga põhimõtteliselt olen ma arvamusel, et arenguabi on muutunud Euroopa ülesandeks ning seetõttu tuleb seda rahastada ka Euroopa eelarvest. suur tänu, kolleeg Pirinski, palun. suur tänu, lugupeetud volinik. lähtudes Junckeri äh, kirjast esimesest novembrist kaks tuhat neliteist, oodatakse teilt äh, Äh, MFF-i läbivaatamise juhtimist ja kaks tuhat kakskümmend aasta järgse olukorra analüüsist, eelkõige selleks, et kasutada võimalust, et süstemaatilisi eelarveprobleeme välja tuua. kas te mõistate, et põhilised süstemaatilised küsimused puudutavad vahendite äh, puudust, ebapiisavust, kas te võtate vastutuse ja võtate kuulda parlamendi äh, kaks tuhat kuusteist aasta juuli resolutsiooni, kus rõhutatakse seda, et MFF-i ülemmäärad on liiga madalad ja viimase kahe aasta jooksul on mitmeaastane finantsraamistik äh, viimase surve all, viimase piirini viidud ja selles samas kirjas äh, on äh, härra president Juncker ütelnud, et me elame liidus, kus kahekümne üheksas riik on töötud, paljud nendest noored, kes tunnevad ennast kõrvalejäetuna ja see kahekümne üheksas liikmesriik peab olema meie põhiprioriteediks kas te eh, olete nõus, et see üks miljard noorte tööhõivealgatusel on täiesti ebapiisav ja kui te ei ole nõus, siis miks mitte. härra Mangale vastuseks ütlesite te, et te ootate nõukogu reaktsiooni. härra Levandonskile omavahendite küsimuses ütlesite, et Monti raport on äh, raport, aga mitte midagi kohast, kohustuslikku. Need ei ole piisavad vastused lähtuvalt teie äh, missioonist juhtida, kas te mõistate seda, te räägite reeglitest, kui need reeglid äh, tulemusi ei anna, siis kas te ei mõista, et neid on vaja äh, uuesti formuleerida? see, millest te räägite, on siin tavapärase olukorra säilitamine ja see lihtsalt ei ole piisav. komisjon on öö äh, on teinud oma töö ära eelmise aasta kevadest, kui ta tuli välja oma ettepanekutega. praegusel hetkel peame me veenma Itaalia valitsust, et nõukogu saaks otsuse vastu võtta. siis saavad alata läbirääkimised parlamendi ja nõukogu vahel, kus mina olen abiline nõustaja paindlikkuses oleme me minu arvates mõndagi juba saavutanud me saime vältida kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maksete probleemi ning me peame ette valmistama nüüd kuulukohustuse täitmised aastateks ka kaks tuhat üheksateist ja kakskümmend. alati on olnud nii, et parlament on soovinud rohkem äh, kulutusi, nõukogu vähem. ning äh, minu arvates nüüd on järgmise äh, finantsraamistiku arutelud õige hetk uute otsuste tegemiseks. mis puudutab noorte tööhõivet, siis meil on vaja see rohkem raha, et nende tööhõivet toetada. selle eesmärgi täitmiseks on meil vaja raha kulutada veel aastaid ning selle jaoks on loomulikult vaja meil ka Euroopa Parlamendi toetust. kolleeg Heispuu yeah,. suur tänu, volinik, lugupeetud äh, proua esimees, peab mõistma, et liikmesriikide juhtimises ja kontrollisüsteemis äh, struktuurifondide osas on väga palju puudujääke. väga tihti äh, pettusest ei anta ametivõimude poolt teada Te viitasite siin sellele, et vahet tuleb veeme, veamäära ja pettusega, aga tegemist on küsimusega, mis vajab lahendamist, sest miljardid ehm, eurod lähevad niiviisi maksumaksjatele kasutama. lisaks äh, võtta, kulub palju aastaid nende la lahendamisele. kas teil on mingisuguseid uusi mõtteid, millega oleks võimalik kiirendada seda süsteemi? mul on kaks küsimust. mida te volinikuna teeksite selleks, et tagada, et liikmesriikide juhtimise ja kontrollisüsteemid oleksid paigas? ja kas te kaaluksite ka rangemaid karistusi juhul, kui on tuvastatud struktuurifondide väärkasutamine? ning teine küsimus, kas oleks kasulik, et äh, nii-öelda vanemad liikmesriigid, äh, kes varasemalt on kasu saanud fondidelt ja edukalt äh, suutnud oma majandust nende abiga kohandada. kas siis oleks kasulikum süvendada dialoogi nende liikmesriikidega, kes on seda süsteemi edukalt kasutanud ja nende vahel, kes hetkel veel äh, seda teevad selleks, et oma majandusolukorda äh, parendada. see ei ole mitte ainult komisjoni küsimus, aga ka liikmesriikide küsimus, kuidas seda dialoogi paremini läbi viia. Ich bin mit dem Need äh, mind huvitavad need Olafi tugevdamist äh, puudutavad raportid, mis on nüüd valmis saanud. teiseks, Euroopa prokuratuuri puu-, äh, näol on meil nüüd ettepanek, millega on Euroopa tasand, mille puhul öö, on võimalus, et nõukogu seda tõesti ei blokeeri. Äh, ma loodan, et sellel aastal saavutatakse äh, ühehäälsus äh, ning loodetavasti nõustuvad sellega ka Taani ja Ühendkuningriik. mis puudutab vanasid ja uusi liikmesriike, siis ma arvan, et iga liikmesriik saab Euroopa programmidest raha. mõned soovivad raha, mõned soovivad ühisturgu. meil on vaja aga tagada, et pikaajaliselt teatud regioonid nõrg, nõrgaks ei jää. see puudutab ka minu enda kodumaad. Poola saab näiteks suure hulga äh, äh, raha äh, näiteks ning minu kodumaa saab osa sellest rahast endale tänu sellele, tänu teede ehitusele, majade ehitusele, autoehitusele, veoautode ehitusele ja nii edasi. seega kõik võidavad. me oleme kõik siin kasusaajad. meil on vaja tugevdada kõiki Euroopa regioone ning lähendada nõrgemaid regioone tugevdama, tugevamatele. kolleeg Kaier, palun kõigepealt äh, tuleb nõustuda teie viimase lausega. Äh, äh, viimase vastusega, ma arvasin, et ma olen ainuke Saksamaal, aga nüüd tuleb välja, et meid on kaks. sellised, selline asi võib Saksamaal tõesti kultuurirevolutsiooni põhjustada ma ei ole kohanud ühtegi külastajate gruppi siin Brüsselis või ühtegi kodanikku öö, Saksamaal, kes ei mõistaks lobirühmade tähtsust. kui me soovime öö, tagada, et kõik teavad, kes kellega räägib, siis me ei soovi siin rünnata härra volinikku, aga me soovime lihtsalt selgust. mul on sotsiaaldemokraadina tavaliselt kolm lobitegijad, minu kirik, sotsiaalühendused ning ametiühingu esindajad. aga oluline on tagada, et neil ei ole mingisugust varjatud mõju seadusandlusele. ning seeläbi saab vältida seda usaldamatust, tõsta usaldust kodanike hulgas. ehk siis tuleb avalikustada, kes kellega räägib. kas te olete sellega nõus? teine küsimus. mõju ei saa avaldada ainult sellistel kohtumistel, mis on selgelt kohtumistena defineeritavad. ma lugesin seda komisjoni poolset põhjendust, et lobiregistri kohaselt päris kohtumist justkui ei toimunud, see ei ole päris tõsine argument. nii, siis on vaja tõesti see, suuremat selgust selle kohta, kes kellega räägib, äh, ka komisjoni poolt. Äh, meil on vaja rohkem valgust heita sellel teemal, aitäh. Teie esimene küsimus. jaa. teine küsimus. ma olen valmis teiega koos arutama seda, kuidas seda läbipaistvusregistrit konkreetsemaks muuta see on tegelikult tugevam kui paljud, suur, suurem osa liikmesriikide reeglistikust. Berliinis näiteks ei mõtle keegi selle peale, meie aga mõtleme. me muidugi peame rääkima nendest hallidest tsoonidest äh, ning nendest lahti saama. see ei ole kõige lihtsam, üks näide. mina olen aastaid juba sõber ühe piiskopiga ning tema küsib minu käest, miks Lissaboni lepingus ei ole mainitud kristlust, kas see on nüüd lobitegu, lobi tegemine või on lihtsalt sõbralik vest-, vestlus. see on selline hall, hall ala jällegi. ma tean selliseid nä-, äh, näiteid veel. samuti võib kohtuda kellegagi näiteks äh, lennujaamas, mina loen seal ajalehte, keegi tuleb minuga rääkima. ning kui äh, äh see inimesed seda näevad, siis hakkavad levima kuulujutud seega siin on palju hallisid alasid, ma olen valmis teiega, teie fraktsiooniga, teie komisjoniga sellest rääkima, et me peaksime tõesti konkreetsemaks need reeglid muutma, töötama välja ettepanekud selle jaoks. nii, nüüd eelarve kontrolli komisjoni nimel olen ennastki kõnelejate nimekirja pannud. me rääkisime siin pettuste vastasest võitlusest, meil on, puudub statistikat, muudetakse erinevaid numbreid, väga keeruline on jälgida erinevaid pettusi. me peame ja seetõttu on minu esimene küsimus kuidas te kavatsete oma kabinetti äh, niimoodi ümber organiseerida, et see oleks tõhusam ning teine küsimus puudutab ameti äh, töö hindamist. ning äh, kas te võite kinnitada, et nende hinnangute tulemused jõuavad ka meieni? teine küsimus kõigepealt praegusel hetkel ei tea ma mingisugust õiguslikku põhjust, miks ma neid raporteid parlamendile ei peaks edastama. kui ei ole mingisugust väga selget õiguslikku põhjust selle vastu, siis te saate need raportid minu kabinetis hakkab üks inimene otseselt tegelema pettustevastase võitlusega, kelle, temal ei ole mitte ühtegi muud ülesannet. ning see raport, mille ma sellel aastal, mille ma sellel aastal koostan, tema nõustab mind selles ning siin võetakse kabineti koostamisel arvesse ka täieliku sõltumatuse põhimõtet. ning kui ma selle inimese ametisse määran, siis ma annan võimalikult kiiresti ka teile sellest teada. suur tänu, proua Jaala! suur tänu, proua esimees härra Oettinger, ma kuulsin, et te just ütlesite, et eelarve läbirääkimistes soovis parlament rohkem, nõukogu annab vähem ja teie olete see, kes äh, nii-öelda vahendab seda olukorda. aga Kontrollikoda ütleb tihtipeale, et probleem on selles, et poliitikad on väga ambitsioonikad, aga piisavaid eelarvevahendeid ei ole ette nähtud nende elluviimiseks see on esimene viga ja te olete sellega kursis, sest olete praeguse komisjoni liige, mitte ainult parlament, aga liikmesriigid on need, kes soovivad rohkem poliitikat, ambitsioonikamat poliitikat, mis puudutab näiteks põgenikke, aga ka kõikehõlmavama julgeoleku ja poliitika suunas, välispoliitika suunas seega äh, komisjon, kes vastutab, äh, kellel on algatusõigus, siis kui teist saab uus eelarvevolinik, äh, siis olete teie see, kes peaks ähm, suuremat eelarvet soovima, sest ilma omavahenditeta, ilma vahenditeta on väga keeruline teatud poliitikad heaks kiita, aga kui piisavaid vahendeid ei ole, siis komisjon võib ju öelda, et ei ole mingit poliitikat, ei ole mingit äh, julgeoleku ega põgenikupoliitikat, sest kust me raha saame, kas me võtame seda teaduse arvelt, äh, tööhõivelt, põllumajanduselt? Te peate mõistma, et kui teist saab äh, eelarvevolinik, siis teie peate olema esimene, kes eelarve eest võitleb mitte parlament, jah, loomulikult parlament kindlasti aitab teid ja me soovime äh, küsida rohkem vahendeid, aga ka komisjon peab selle nimel võitlema ja peab seda esmajoones tegema, arvestades, mis nõukogus toimub, sest populistid on meie ukse taga ja nad soovivad täiesti vastupidist ja ma arvan, et te peate olema täiesti äh, kursis sellega, et teie olete see, kellel asub esmavastutus äh, täiendavate vahendite taotlemisel, kus te seda tead, äh, saate, Monti raportis on teatud vihjeid, aga kindlasti on rohkem vahendeid vaja. und auch Kampfgeist zu. Ähm, denn die Quadratur des Kreises können wir in der Haushaltspolitik nicht erbringen. eelmise finantsraamistiku puhul ajal kohtusin ma regioonide esindajatega oma kodumaal, kes soovisid rohkem raha oma regioonidele, siis oma eri valdkondadele, kultuurile, haridusele ja nii edasi. ning nõuti sada viiskümmend protsenti sellest, mis meil tegelikult olemas oli. seetõttu peame me nõudma liikmesriikidelt koherentset eelarvepoliitikat. ka nende riikide puhul, kelle jaoks tundub see piirav olevat. ning Äh, kindlasti äh, annan ma teile väga selgelt teada, millised saavad olema minu järgmised sammud siin. aitäh, õiguskomisjoni nimel saab sõna Tadeusz Jevska üheks minutiks, palun. jah, ma tean, et te olete kindlasti väsinud nüüdseks hetkeks, aga õiguskomisjon saab esitada neli küsimust, need saavad olema lühikesed ja konkreetsed nii et loodetavasti me väga palju üle ei lähe. väga vähe on räägitud Brexitist äh,, ja ka selle finantsmõju on ilmselge. meil on teatud äh, pädevus sellega seoses, kuid ähm, kirjalikus vastuses ütlesite, et Euroopa Komisjon on valmis toetama ja pakkuma igakülgselt abi Euroopa ähm, personalile Ühendkuningriigist. aga mis on nendest, kes on pensionil või kes jäävad tulevikus pensionile ja on pärit äh, Ühendkuningriigist? Nende pensioneid maksab endiselt Euroopa Liit. Äh, kuidas te seda korraldate eelarvevolinikuna äh, läbirääkimistel Ühendkuningriigiga? kas äh, britid peavad jätkama teatud äh, sissemakseid eelarvesse, on tegemist ühekordse maksega või äh, kuidas Euroopa või võtab Euroopa Liit lihtsalt selle üle, aitäh? Ein äh, Pensionär, der in Ühendkuningriigis sündinud personaliliikmed või need, kes on kodakondsuselt britid Äh, nende eest me peame hoolitsema. aktiivselt töötava Briti kohta ütles meie president juba, et äh, nende jaoks pärast Brexitit äh, äh, tehakse kõik selleks, et äh,, et teda ei diskrimineerita, sellepärast et äh, tema liikmesriik astus välja läbirääkimisi alles valmistatakse ette, minu ülesanne on välja tulla numbrite ja faktidega. meil on suhteliselt vähe kahjuks komisjoni ametnikke, kes on Ühendkuningriigist pärit, ühelt poolt on see muidugi eelis, aga siiski peame me eelarvest veel aastakümneid maksma palkasid ja pensioneid kuni mingisugused äh, reeglid pole muutunud. me äh, ilmselgelt arvutame välja need äh, summad, lööme nad kokku kas siis see saab olema jooksev makse või ühismakse, ma olen veendunud, et britid peavad selle eest maksma ning Äh, me peame võrdselt kohtlema teiste inimestega võrreldes nii pensionäre kui praeguseid ametnikke. Uh, suur tänu, esimees, äh, lugupeetud volinik, te kindlasti teate, et meie institutsioon, eriti minu fraktsioon, on väga pühendunud võitluses võrdsete võimaluste eest meestele ja naistele. Te selgitasite, et te toetate äh, Äh, soolisi, sookvoote ja ma tahaksin teada, milliseid konkreetseid samme plaanite astuda selleks, et tagada, et naised oleksid enam komisjonis juhtivatel äh, töökohtadel lisaks sellele ja seoses äh, naistega ettevõtete juhatuses kas te olete valmis vahendama Euroopa Parlamendi äh, seisukohta ja komisjoni seisukohta ühelt poolt ja nõukogu seisukohta teisest küljest, eriti kuna just tegemist on teie liikmesriigiga ja teie parteiga, kes ei soovi ähm, äh, seda teemat ähm, lahendada ja kas teil on konkreetseid ettepanekuid, äh, mida oleks võimalik ette võtta selle teemaga seoses, aitäh! Glaube, rein... ma arvan, et ähm, meil on õiguslikult Euroopa pädevus võrdse kohtlemise valdkonnas kun-, kuna meil on Euroopa ühisturg, siis diskrimineerimine, see vastane võitlus ning võrdne kohtlemine peab olema selle eh, ühisturu osa, mida tuleb süvendada. erinevalt mõningatest liikmesriikidest arvan ma, et meil on õiguslik pädevus siin eh, astuda õiguslikke samme. Saksamaal on nüüd öö, eh, reeglid öö, Äh, nõukogude jaoks, aga mitte juhatuste jaoks. eks me näe, äh, mida järgmine valitsus sellest äh, arvab, aga komisjon peab näitama siin eeskuju. praegusel hetkel osakonna juhatajate, üksuse juhatajate ning kõrgete tippjuhtide Äh, hulgas palju inimesi, kes lähiaastatel pensionile lähevad. ning me kasutame seda võimalust ära, et noorem põlvkond, eelkõige naised nende hulgas, äh, sest meil on seal naisi rohkem, äh, me kasutame seda võimalust ära, et need naised võtaks need funktsioonid üle. ehk siis see põlvkonnavahetus minu arvates on parim võimalus ning see, äh, me peame äh, toetama ka äh, naiste edasist koolitust, tõstma nende motivatsiooni. meil on olemas ka Euroopa õigustik meie personali jaoks, kus on kirjas ka positiivne diskrimineerimine naiste puhul. ma, mina pean olema ambitsioonikas ja, ja kavatsen ka öö, olla täpselt sama ambitsioonikas, kui kolleeg Georgieva paar aastat oli. aitäh! aitäh, ma sooviksin samuti esitada kaks lühikest küsimust. oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite, et Euroopa Liit peaks jääma atraktiivseks tööandjaks ja ma tahaksin küsida, kas teil on mingisuguseid konkreetseid äh, ettepanekuid, kuidas seda eesmärki saavutada ning teiseks, kas teil on mingeid plaane läbi vaadata Euroopa personal äh, geograafilisest tasakaalust lähtuvalt läbi vaadata, see on oluline mulle mitte ainult Tšehhi äh, Vabariigi esindajana, aga võib-olla see võiks äh, panustada ka selleks, et saavutada lisandväärtust Euroopa Liidu projektile, kui õigesti seda kajastada, aitäh! die Attraktivität eines Ar-... tööandja atraktiivsus sõltub paljudest faktoritest. kui rääkida nüüd Euroopa tööturust, äh, siseriiklikest äh, avaliku sektori asutustest, aga ka eraettevõtetest, siis neil on vaja öö, äh, noori ajusid, olgu nad siis juhid või insenerid, Äh, IT-spetsialistid, tarkvaraarendajad või energiavaldkonnas tegutsevad teadlased. esimene küsimus loomulikult on palk. Äh, esimene küsimus on, kui palju ma teenin siin tulevad mängu ka e-, e-, elamiskulud, kui palju maksab elamine Luksemburgis, palju Brüsselis, sest need ei ole päris võrreldavad. teiseks tulevad sotsiaalsed aspektid mängu, laste saa-, laste eest hoolitsemise võimalused, koolide olemasolu, siis on oluline edasine, edasise koolituse võimalus tööaeg, mis oleks vastuvõetav, nelikümmend tundi on minu arvates vastuvõetav. seega kõike seda tuleb arvesse võtta, kui me räägime endast kui tööandjast. me ei pruugi eh, teha kõige paremaid pakkumisi, vaid eh, vastuvõetavaid pakkumisi võrreldes teiste tööandjatega. ning praegusel hetkel oleme me veel atraktiivsed tööandjad aga kui me nüüd külmutame praeguse olukorra aastateks või öö, äh, halvendame tingimusi, äh, pikendame näiteks nädalast äh, tööaega, vähendame palka ja nii edasi, siis see hakkab kindlasti mõjuma negatiivselt. ma tean väga, va-, vaatan väga täpselt, mida makstakse liikmesriikide pealinnades ning ma näen, et äh, Brüsselisse kolimise atraktiivsus on järjest suurenenud. nüüd muud, mis puudutab erinevaid, erinevatest riikidest pärit inimesi, siis olukord muutub järjest kirjumaks. viieteistkümne vana liikmesriigi kodanikud on enamuses. ning härra esimees Voboda nende kümne ülejäänud liikmesriigi, kahe tuhande neljanda aasta liikmesriigi inimeste hulk vajab järeleaitamist. see aga suureneb järgnevatel aastatel kindlasti. see puudutab ka äh, kesktaseme juhte, äh, kelleks saamisel on nüüd, saamiseks on võimalus ka nüüd uute liikmesriikide inimestel uh,. Last but, but not. jah, viimasena palks Pascal Düran. Merci, monsieur suur aitäh, lugupeetud esimees, härra Oettinger, kuulasin teid väga suure tähelepanuga tänasel kuulamisel ja korduvalt selgitasite, et te olete kogenud poliitik ning et teil on olnud äh, palju erinevaid kogemusi elu jooksul. objektiivselt seega saame siis äh, lükata kõrvale võimaluse, et, et te kontrollimatult tulete välja avalike avaldustega, mida te ei ole üldse mõtelnud kui aga nüüd vaadata teie rassistlikke ja homofoobseid märkusi, siis nii see on. ja te lihtsalt vabandate seejärel. ma küll mõistan, aga jällegi, samas hakkate te vastutama personali eest ilma et nüüd äh, ma otsiks põhjusi, miks te selliste avaldustega välja tulite, siis kas te usute, et kui ma oleks pilusilmne või homoseksuaal, kas ma siis saaksin töötada teiega kartmata midagi äh, või uskumata, et mingil hetkel sellised äh, omadused mulle kahjuks tuleksid? ma usun, et teie tarkus peaks te vältima teie jaoks igasuguseid selliseid äh, ämbreid, sellepärast et Euroopa on natuke suurem kui Baden-Württemberg eh, ning praegu te peaksite tänama eelkõige president Junckerit selle suure au eest ja peaksite loobuma samuti personaliportfellist üldse. härra saadik, ma kahetsen seda sõnavõttu ja öö, olen seda teinud varem ja teen seda ka edaspidi. ma olen teiseks seitsme aasta jooksul siin Euroopas näidanud, et öö, diskrimineerimine ei ole mitte mingisugusel kujul osa minu poliitilisest tegevusest. Öö, erinevate peadirektoraatide inimesed võivad teile kinnitada seda et minust ei saa midagi negatiivset selles valdkonnas öelda. seega ma kinnitan teile, teil ei ole vaja muretseda minuga koostöö pärast. Te võite mind testida ning tõesti öö, äh, oodata äh, täie kindlusega, et diskrimineerimise vastasus on osa minu poliitilisest, poliitilistest vaadetest damit sind wir am Ende dieses Meinungsaustausches mit drei Ausschüssen. arvamuste vahetus on nüüd lõppenud. härra volinik, suur tänu teile, suur tänu komisjoni personalile ettevalmistuste eest. eelarvekomisjoni äh, koordinaatorid kohtuvad siin saalis kohe pärast koosolekut, eelarve kontrolli inimesed kohtuvad kolmandal korrusel kohe pärast ning äh, äh, juurikomisjoni liikmed kohtuvad homme mul on paar märkust veel, mis te ütlesite proua Georgieva kohta, et te kavatsete jätkata tema tegevust soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. seda te lubasite, selle eest me täname teid. istung on lõppenud ning nüüd kohtuvad koordinaatorid. Si vous le permettez, je voudrais indiquer aux membres de la commission des budgets que la réunion des tahan teile ütelda, et koordinaatorite koosolek toimub siinsamas, selles ruumis ja hakkame pihta viie minuti pärast. härra volinik pidi aga saama veel ühe minuti kokkuvõtteks, härra volinik. ma tahaksin tänada saadikuid äh, kommentaaride ja küsimuste eest, ma austan neid, võtan neid tõsiselt paljudes valdkondades öö, näen ma põhjust öö, kõigi kolme komisjoniga koostööd teha, ka teie raportööride ja koordinaatoritega, ma olen veendunud, et meil on palju ühist. me saame järgnevatel aastatel palju koos saavutada ning ma olen kindlasti paljudes valdkondades Euroopa positsioonidega nõus. Eh, suur aitäh, härra volinik, sellega on istung lõppenud. eelarve koordinaatorid jäävad aga palun siiasamasse ruumi. Ah,